Uh, tere päevast, kolleegid, daamid ja härrad. palun istuge kohtadele. hakkame kohe pihta. soojad tervitused eh, meie poolt eh, teile Rumeenia eesistumise puhul, see on ITRE komisjoni esimene koosolek eh, kus on kohal ka Rumeenia valitsuse esindajad. meil on väga hea meel, et te olete täna meiega koos. nagu te teate, siis meie ametiaeg hakkab lõppema siin kojas aprilli keskpaigani veel aktiivselt tegutseme, pärast seda toimuvad Euroopa Parlamendi valimised maikuus seega peaksime lõpetama võimalikult palju lahtisi küsimusi, see tähendab, et kõik asjad on laual. järgmise paari nädala jooksul, kui te tahate hääletada läbirääkimiste tulemusi, aprillis saab seda teha. meie töö muidugi, mis ees ootab, ei ole lihtne, nagu ei ole see ka teil, esimene Rumeenia eesistumine ajaloos, palju õnne! oleme valmis teiega koostööd tegema. tere tulemast, härra minister Anton Anton, energiaminister ning Aleksandr Petrescu, infoühiskonna ja kommunikatsiooniminister. minister Anton vastutab energiaküsimuste eest, ka tuumaenergia küsimuste eest. seega kogu energiavaldkonna eest, on võimalik, et mõned kolleegid esitavad ka kliimaga seotud küsimusi, kuna eh, energia ja kliima on väga lähedased teemad. IKT ja digitaalsete küsimuste eest vastutab minister Petrescu. meil on eh, üheksa miljardit selle meie uue programmi jaoks ette nähtud tulevikus mis on pooleliolevad äh, failid energiavaldkonnas, kus me loodame Rumeenia eesistumise all edusamme teha. esiteks, Euroopa ühendamise rahastu, see on väga oluline, teiseks äh, maagaasi siseturu ühtsed eeskirjad, tuumaelektrijaamade kasutuselt võtmine ja tuumaohutuse Euroopa instrument, mis puudutab äh, siis järgmiseks äh, kütusetõhusus ja teised tähtsad parameetrid ning äh, energiatõhususe direktiiv, Energialiidu juhtimine ja see, seda siis Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise tõttu. mis puudutab IKT-d ja digitaalset äh, tegevuskava, siis meil on endiselt laual Euroopa ühendamise rahastu Digitaalse Euroopa programm, avaliku sektori teabe taaskasutamine sellega vist jõuti eile lõpule kell kuus õhtul või kell viis, seega see meil laual avatud küsimuste seas enam ei ole. ja siis Euroopa küberturvalisuse äh, tööstustehnoloogia teadusuuringute pädevuskeskus. Äh, nagu te näete, on siis üheksa erinevat küsimust laual ning ITRE vastutab ka mõne täiendava küsimuse eest. kuna me saame arutleda neid küsimusi mõlema ministriga, oleme üheksa teemat äh, praegu siin ära maininud. lugupeetud külalised, äh, teeksin ettepaneku, et äh, härra minister Anton Anton saaks alustada arutelu avasõnavõtuga pärast seda oleks ette nähtud arutelu, siis saate vastata küsimustele ja kommentaaridele. pärast seda jätkame IKT ja digitaalse tegevuskava küsimustega. ehk on parem need teemad lahus hoida. härra minister, annaksingi teile sõna arutelu alustamiseks. Thank you, thank you very much. suur tänu, esimees Puusek lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, mul on väga hea meel siin täna olla Euroopa Parlamendi ja ITRE komisjoni ees selleks, et tutvustada Rumeenia eesistumise prioriteete Euroopa Liidu Nõukogus kaks tuhat üheksateist aasta esimesel poolaastal. see on tõeline rõõmuhetk ma sooviksin eriti tänada teid, esimees Puusek, selle eest, et kutsusite mind siia ja andsite mulle võimaluse tutvustada Rumeenia töökava järgmiseks kuueks kuuks. samuti sooviksin tänada varasemaid eesistujaid väga oluline on jätkata tööd nendest saavutustest, mis Austria kolleegid saavutasid. Euroopa Parlament esindab Euroopa kodanike häält ning on üks tugevamatest Euroopa projekti mootoritest. veelgi enam, Euroopa Parlament on eesistujale oluline partner selleks, et äh, õigusloomelisi ettepanekuid lõpule viia, millel on positiivne mõju Euroopa kodanikele järgmistel aastatel sel põhjusel soovime me konstruktiivset koostööd nii Euroopa Parlamendi kui ka teiste Euroopa institutsioonidega. Rumeenia mõistab selgelt äh, oma kohustust ning ka väljakutseid, mis Euroopa Liidu ees praegusel hetkel on, sel väga olulisel hetkel. seega Rumeenia eesistuja võtab endale vahendaja rolli selleks, et panustada energialiidu äh, loomisse konstruktiivselt äh, nii integreeritud energia ja kliimamõõtmetest. Rumeenia mõistab, et tegemis-, et on, jääb erapooletuks ja mõistab ka neid keerulisi ähm, tingimusi, milles oma ülesandeid täidab. praegune hetk, kus pooleliolevad äh, tööd Äh, vajavad ähm, realistlikku lähenemist selleks, et konkreetseid eesmärke saavutada, toetades Euroopa tegevust oma tegevuse ajal. Rumeenia jätkab ähm, tööd oma äh, Euroopa ja välispartneritega selleks, et olulisel määral panustada Euroopa ühtekuuluvusse Euroopa tasandil selleks, et äh, tagada ja kestlik äh, ja ühtlane lähenemine kõigis liikmesriikides. me sooviksime ühtekuuluvust liikmesriikide vahel suurendada ja see saab olema alguspunktiks vajalike poliitikate rakendamiseks, et toime tulla eelseisvate väljakutsedega energiajulgeoleku osas ning tugevdada Euroopa Liidu rolli globaalsel tasandil. lubage mulle anda ülevaade Rumeenia eesistumise kavast. lähtudes neljast tegevussambast, liigume me majandusliku ja sotsiaalse konvergentsi suunas selleks, et toetada vastupidavat energiapoliitikat, keskendudes energiasektori su sujuvale üleminekule ning saavutades eesmärgid, mis puudutavad energiaallikaid ja kliimamuutusi lähtudes mitmeaastasest finantsraamikust. me soovime eh, kaitsta ja arendada meie ühist energiatulgu rahastades ka olulisi eh, taristuprojekte. kõik need jõupingutused on vajalikud selleks, et saavutada eesmärke ning tagada öö, ehm, eh, ohutu, kestlik ja konkurentsivõimeline energia Euroopa kodanikele see nõuab enamat kui Euroopa energiapoliitika elluviimist, vaid me peame keskenduma ka digitaristule, kliimadiplomaatiale, transporditehnoloogiatele ja teadusrahastusele. kuna ma viitasin tarbijatele, siis palun lubage mul lähtuda eh, nägemusest, et kõigi liikmesriikide kodanikud on meie ühiste jõupingutuste keskmes keskendudes energiaallikate mitmekesistamisele, energiatarne julgeoleku tagamisele ning taskukohase energiapoliitika tagamisele. Euroopa Parlament koos Euroopa Komisjoniga on meie usaldusväärsed partnerid nende eesmärkide saavutamisel. mis puudutab energiat, siis olen grupeerinud meie eh, teemad järgmistel viisidel. esiteks energialiidu rakendamisega jätkamine, õigusloomeline mõõde, teiseks energiasüsteemi tulevik Euroopa Liidus, äh, mitteseadusandlik äh, osa. me mõistame, kui olulised on jätkuvad jõupingutused selleks, et tagada äh, jätkuvus Euroopa Liidu algatustes, sellest lähtuvalt Rumeenia eesistuja keskendub õigusloomelisele mõõtmele oma ameti alg-, algusest peale oleme me eritähelepanu pööranud äh, poliitilistele kokkulepetele teemade osas, mis puudutab puhta energia paketti, me täname Austria eesistujat äh, tehtud töö eest. nagu te teate, siis poliitiline kokkulepe Euroopa Parlamendiga viimase kolmepoolse kohtumise käigus kaheksateistkümnendal detsembril sai kinnituse eelmisel nädalal Koreperil mis toimus kaheksateistkümnendal jaanuaril. mis puudutab direktiivi ja siseturu määrust, selle osas plaanime me tagada eh, nende dokumentide rakendamist niipea kui võimalik. mis puudutab maagaasi direktiivi, Rumeenia eesistuja teeb konstruktiivseid jõupingutusi läbirääkimistel, kuna soovime luua läbipaistva regulatiivse raamistiku, lähtudes poliitilisest tahtest kaasseadusandjate poolt. sellepärast alustasime viieteistkümnendal jaanuaril tehnilised arutelud energiatöörühma tasandil. see teema on väga äh, Äh, poliitiliselt tundlik ja on teatud erimeelsusi, mis on endiselt säilinud liikmesriikide vahel. eesistuja mõistab, et see teema on Euroopa Parlamendile prioriteet ja me teeme kõik, mis võimalik nõukogus sellega edasiliikumiseks. hiljutised õigusloomelised ettepanekud, mis puudutavad ähm, auto rehvide märgistamine, Brexiti äh, teema seoses energiatõhususega, me plaanime rehvide teemaga edasi liikuda, see on tarbijatele ja sektorile oluline. ja me sooda-, soovime kiiresti edasi liikuda ka üldise lähenemise osas äh, sellel teemal ja käivitada läbirääkimised teiega niipea kui võimalik, kui äh, aega on. mis puudutab otsust energiatõhususe osas ning energiajuhtimist äh, Brexiti kontekstis ning äh, selle heakskiitmist, siis me mõistame, et tegemist on väga tehniliste teemadega ja me peame äh, keskenduma sellele Brexiti vaatenurgast. Austria eesistumisel kaasseadusandjad juba pidasid mitteametlikke arutelusid ja loodetavasti suudame me jõuda kokkuleppele selle teema osas ja alustame ametlikke läbirääkimisi peatselt Euroopa Parlamendi valimisi. me mõistame, et meil on vaja toetust äh, Euroopa-üleste võrgustike väljatöötamisel, mis oleks väga tõhusad ja kestlikud ja me soovime teha nii palju edusamme kui võimalik eh, institutsioonide vahelistes läbirääkimistes Euroopa ühendamise rahastu teemal, mis on eh, transpordi ja telekomi sektoreid puudutab, me tunnustame Austria eesistujat eh, tehtud töö eest detsembris kaks tuhat kaheksateist nagu te teate, siis esimene kolmepoolne kohtumine toimus eile, kahekümne teisel jaanuaril ning järeldused olid positiivsed. kuna meil on piiratud aeg kasutada, siis soovime me Euroopa Parlamendiga konstruktiivset dialoogi, loodame, et Euroopa Parlamendi eesmärk on sama kui meil, tagada sujuv üleminek praeguselt rahastusperioodilt Euroopa ühendamise rahastu osas eh, ja järgnevat perioodi pärast kaht tuhat kakskümmend ühte. muudatused, mis toimuvad eh, või arvamused, mis, eh, arvamuste vahetus Energianõukogus, mis toimus detsembrikuus, sellest lähtuvalt üritame me põhjalikke arutelusid korraldada ja vaadata pikemaajalise perspektiiviga seda. kaks tuhat kolmkümmend aasta eesmärgid on heaks algpunktiks selleks, et vähendada kasvuhoonegaase pikemas perspektiivis. lähtudes sellest raamistikust, on komisjoni visioon väga hea baas pikaajalise perspektiivi käsitlemiseks kaks tuhat viiskümmend aastani välja meil oli kavas, meil on kavas äh, selle teema käsitlemine Energianõukogus, mis toimub Sibius üheksandal mail kaks tuhat üheksateist. energiakogukond on üks Euroopa Liidu välispoliitika edulugusid äh, energiavaldkonnas praegusel hetkel koosneb see üheksast lepingupoolest, kes teevad koostööd selleks, et rakendada Euroopa Liidu energia õigusloomed. Rumeenia on energiakogukonna alustala alates kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kuus aastat enne Euroopa Liiduga liitumist. sellepärast oma mandaadi käigus eesistumise ajal toetame me tegevusi ja energiaühenduse rakendamist nagu te teate, siis novembris saime me nõukogust vastava mandaadi, et alustada läbirääkimisi vastava lepingu muutmiseks. eesmärgiks on sisse tuua mitmeid sätteid, mis toovad sisse vastastikuse põhimõtte, kohustused, mis eksisteerivad liikmesriikide vahel, millest, mis muutuvad kohustuslikuks lepingupartneritele energiaühenduses ja Euroopa Liidu liikmesriikides läbirääkimised peaksid käivituma käesoleva aasta jaanuaris ja loodetavasti saame nendega ühe peale kiiresti selleks, et äh, me saaksime ka Euroopa Parlamendi nõusoleku. see oleks meile väga oluline samm tagada turu toimimine ning energiatarne julgeolek mitte õigusloomelises perspektiivist lähtuvalt soovime me tagada äh, energia ülemineku ning jõuda energia ja kliimamuutuste eesmärkideni, me tahame vastu võtta nõukogu järeldused sellel teemal ja teha seda juunikuise energianõukogu käigus. pöörame eritähelepanu energiataristu arendamisele, energia salvestamisele, innovaatilistele tehnoloogiatele. tulles tagasi õigusloomelise mõõtme juurde, need, mis puudutavad ähm, äh, tuumajaamade kasutuselt võtmist, siis me jätkame Austria eesistumise tööd selleks, et konsensuslike tulemusteni jõuda äh, vastavas äh, üksuses tuumaprogrammid on üheks äh, Rumeenia eesistumise prioriteediks selleks, et tagada turvalisem Euroopa ning äh, suurendada tuumaohutust, samas äh, luues turvalisem keskkond Euroopa kodanikele ja parem keskkond üldiselt. praegusest kontekstist lähtuvalt, mis hõlmab endast mitmeid väljakutseid Euroopa Liidu ja rahvusvahelisel tasandil Rumeenia eesistuja eh, soovib vastu võtta nõukogu järeldused, mis puudutavad eh, tuumaohutuse edendamist. kahekümne viiendal juunil toimub nõukogu eh, Luksemburgis ja neljandal märtsil Brüsselis. neljandal märtsil käsitletakse õigusloomelisi teemasid ning juunis võetakse vastu nõukogu järeldused energiasüsteemi tuleviku küsimuses Energialiidus. Need annavad meile võimalusi seda teemat käsitleda. nagu te näete, head kolleegid, siis äh, neljakümne viie minuti pärast peaksime me juba järgmise kahe ministriga arutelusid käivitama. kui me soovime kolm nelikümmend viis lõpetada selle teema käsitlemise, siis on meil vaja käsitleda nii energiat kui digi, IKT-d ja digiarengut äh, üheaegselt, vastasel korral me ei jõua õigeaegselt lõpetada ja seega, kui tohib, siis äh, järgmisena saab sõna minister äh, Petrescu selleks, et tutvustada tema nägemust koostööst parlamendiga aitäh, härra Puusek, lubage mul alustuseks tänada paljusid parlamendisaadikuid, kes väga lahkelt eraldasid oma ähm, kiirest ajakavast aega minuga kohtuda eile ja üleeile ja sooviksin tänada teid kõiki suurte saavutuste eest, kiites heaks ja vastu võttes mitmeid õigusloomulisi algatusi, mis on digitaalse ühtse turu osaks. tänu teile oleme me vastu võtnud kaks kolmandikku õigusloomelisest äh, paketist, mis puudutab osaliselt digiturgu. ja meie eesmärgiks on äh, kõigi nende äh, aktide, õigusaktidega lõpule jõuda seitsme-kaheksa minutiga saan teile tutvustada meie väärtused, põhimõtted ja teemad, mida Rumeenia eesistujana digivaldkonnas soovime käsitleda lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on väga hea meel täna siin olla ja väljendada tänu tehtud töö eest, mis te olete teinud selleks, et algatusi vastu võtta ning nagu öeldud, siis Rumeenia eesistumise teemade tutvustamine nõukogus käsitleb seda. ma soovin teile rääkida digimajanduse valdkonnas praegusel hetkes. minu riik on nii hariduse lähenemise kui kultuuri poolest on digitaalne ja meie eesmärgiks on tuua lisandväärtust Euroopa Liidu ambitsioonidele, et digitaliseerides kõiki meie elu ja majanduse aspekte meie sloganiks on digitaalne Euroopa, sellepärast et Euroopa tulevik on digitaalne ja ainult sel viisil on Euroopa tugevam ja konkurentsivõimelisem. meil on vaja elektroonilisi teenuseid, mis on koostalitusvõimelised, kasutajasõbralikud, ühtsust jõupingutustes selleks, et vähendada majanduslikke, digitaalseid ja sotsiaalseid lõhesid erinevate valdkondade, meil on vaja jõulist võrgustikku ja teenuseid, mis on kujundatud lähtudes meie kodanike ja teiste partnerite vajadustest nii siinpool kui sealpool piiri, et meil oleks turvalisem, konkurentsivõimelisem Euroopa juurdepääs kõigile, eriti maapiirkondades, taristuteenustes, hariduses ja uute töökohtade loomise perspektiivist. meie eesmärgid lähtuvad neljast põhiprioriteedist, innovatsioon, küberjulgeolek, oskused ja naised. meie eesmärgiks on äh, võtta kasutusele kunsti, tehisintellekt ja 4G superarvutused me soovime tagada konkurentsivõime ja välja töötada ja tugevdada Euroopa digitaalset võimekust. Rumeenia eesistuja keskendub äh, sõbraliku keskkonna loomiseks äh, innovaatilistele idufirmadele, tagades, et iga ettevõte Euroopas lõikaks kasu digitaalsest innovatsioonist ning äh, toetame noori ettevõtjaid ja kes kasutavad kõikvõimalikke valdkondi, et edu saavutada. Rumeenia eesistumine vaatab tulevikku lähtudes uutest tehnoloogiatest. Rumeenia eesistuja prioritiseerib küberjulgeolekut, kuna tegemist on meie jaoks olulise teemaga, et kaitsleda uusi strateegilisi huvisid ja võimaldada demokraatide õiguste äh, nautimine kodanike poolt. meil on vaja seal edasi liikuda, meil on vaja tugevamat äh, kaitsevõimekust selles osas, et tagada digitaalse majanduse areng, äh, rahustades meie ettevõtjaid ja kodanikke et äh, põhiväärtused äh, on äh, jätkuvalt kaitstud. digioskuste edendamine ning ajude äravoolu vältimine on olulised selleks, et luua tõeline Euroopa digibränd. meil on vaja rohkem keskenduda sellele, et vähendada oskuste lõhet, investeerida digioskustesse selleks, et konkurentsivõimet suurendada tagada võrdne elustandard ning võimaldada kõigil kodanikel kasu lõigata digivaldkondade arengutest. iga aasta on see muutumaski ühe kiirel, kiiremaks eh, ja keerulisemaks, sest uusi oskusi on vaja kõikides valdkondades digitaalsete oskuste puudujääk äh, vajab lahendamist selleks, et luua tingimused, et välja tootada digikeskkond, mis soodustab innovatsiooni ja idufirmasid. seega Rumeenia eesistumine äh, rõhutab erilisel viisil äh, digikirjaoskust kogu Euroopas selleks, et neid oskusi töötajate hulgas edendada ja käsitleda ka suurandmeid, küberjulgeolekut ja nii edasi see kajastub meie prioriteetides, mis puudutab äh, digitaalset ühtset turgu ja teeme seda meie eesistumise ajal. me teeme tööd selleks, et toetada naiste osakaalu selles valdkonnas äh, Ehm, uute oskuste arendamist ehm, ja arvesse võttes uusi võimalusi. kõik õigusloomelised eh, ettepanekud on meie jaoks eh, võrdselt olulised ja me oleme ambitsioonikad nende eesmärkide saavutamisel. õigusloomelised ettepanekud sisaldavad üh-, ühist elementi andmete lisandväärtuse loomine ning hõlbustamine selles osas, võimeldades potentsiaalset digiandmete kasutamist, et majandus ja ühiskond saaks sellest kasu lõigata. teised poliitilised ja õigusloomelised meetmed aitavad meil kasutada vastavaid teenuseid ja tehnoloogiaid ning suurendada meie andmemajandust seitsmesaja kolmekümne üheksa miljardini kaks tuhat kolmekümne aastaks. andmeid oleks vaja kasutada innovatsiooni ja kasvuallikana. avalik sektor on üks äh, andmeintensiivsemaid sektoreid ja seega selle kvaliteedi tagamine aitab panustada Euroopa majanduskasvu äh, tehisintellekti arendusse ning äh, muudes valdkondades, mis võimaldab äh, võib-olla ka käsitleda ühiskondlikke probleeme näiteks tervishoius või äh, ühistranspordis. meil on esialgsed poliitilised kokkulepped Euroopa Parlamendi osas, mis puudutavad avaliku sektori direktiivi, me loodame, et see õigusloomeline ettepanek on majanduskasvu tagamiseks oluline ja ka innovatsiooni osas läbipaistvuse suurendamine, avaliku rahastamise teema ning äh, tõhusus avaliku halduse osas on olulised. lisaks sellele panustab see konkurentsieelistus, eelist, äh, eeliste tagamisse ettevõtete, VKE-de ja idufirmade puhul meil on vaja ambitsioonikat rahastust ja investeeringuid, eriti mis puudutab äh, kõrge võimekusega äh, arvutusi, andmetöötlust ja nende kasutamise tagamine kõikides valdkondades, eriti avalikus sektoris, aga ka seoses korraliku digitaristu väljatöötamisega. seega äh, läbirääkimistega edasiliikumine äh, Äh, digitegevuskava ja äh, Euroopa ühendamise rahastamise osas on meie jaoks väga tähtis. selleks, et me suudaksime konkureerida maailma tasandil, peame me investeerima kõige uuematesse tehnoloogiatesse, teadusinnovatsiooni valdkonda tagades samas kõige parem kasutus- ja koostalitusvõime tehnoloogiate puhul. digitaalne ühtne turg aitab toetada ka kaasavust, väärtuse loomist, küberjulgeoleku tagamist, võimekuse loomist mitmetes valdkondades, juurdepääsetavust ja uusi oskusi. Rumeenia eesistuja pöörab eritähelepanu ka ettepanekule, mis puudutab ähm, küberjulgeolekukeskusi ja äh, tehnoloogia ja pädevuse väljatöötamisele me soovime sellega võimalikult palju edasi liikuda, me oleme veendunud, et sellel on oluline panus küberjulgeoleku edendamisel, tehnoloogiline ja tööstuslik võimekus, mis on vajalik selleks, et proaktiivsemalt edasi liikuda ja tagada parem koostöö kogu Euroopa Liidus kiiresti arenevas tehnoloogilises keskkonnas on tegemist olulise teemaga selleks, et arendada digimajandust ühiskonnas. pärast viimast e-privaatsuse läbivaatamist kaks tuhat üheksandal aastal on elektroonilise kommunikatsiooni teenused arenenud oluliselt. üha enam meie ühiskonnad ja kogukonnad lähtuvad nendest teenustest suhtlemiseks Äh, selles osas on väga palju näiteid. seega e-privaatsus on väga oluline teema meie eesistumise ajal. Austria eesistuja tutvustas eduaruande neljandal detsembril kaks tuhat kaheksateist, sellest lähtuvalt Rumeenia eesistuja on juba käivitanud äh, töö selleks, et parimate tulemusteni jõuda. ja kasutan seda viim-, võimalust, et tagada kõiki äh, saadikuid, kes minuga kohtusid, ka täna hommikul ja sooviksin tänada kõiki, kes on panustanud nendele suur, suurtesse tulemustesse ja võtke arvesse, et olen valmis teiega isiklikult äh, või kollektiivselt äh, arutama neid teemasid Rumeenia eesistumise ajal tõhusalt, äh, kiiresti, operatiivselt ja eelkõige edukalt edasi liikudes, aitäh! suur aitäh, härra minister, selle sõnavõtu eest, nüüd me läheme kohe arutelu juurde ja kõigepealt meie koordinaatorid või poliitiliste äh, parteide esindajad, igast üks, kõigepealt äh, Rahvapartei esindaja. suur aitäh, suur aitäh, härra esimees, suur aitäh, äh, ministrid. kuna meil on nii vähe aega, siis ma piirdun kahe küsimusega. esiteks, te nimetasite igati põhjendatult küberturvalisuse tähtsust kaitse kontekstist, kontekstis. kuidas teile tundub parlamendi ettepanek, meil on ENISA, mis ei ole nii-öelda äh, klassikalises mõttes täidesaatev amet, tegemist on pigem niisuguse äh, äh, kommunikatsiooni infovahetusametiga, aga parlament uuendas oma seisukohta, et me võtame teatava summa oma eelarvest ja pühendame selle niisugustele ametitele nagu e-, Europol küber julgeolekuprogrammist. Europoli eelarve on viis miljonit eurot, mis tähendab siis seda, et seda on oluliselt rohkem, ükskõik, kas see siis on operatiivosa või teadus- ja tehnoloogiline osa. minu küsimus, kas on mõistlik äh, küberturvalisuse programmist, mis on komisjoni poolt teostatav, viia rahastusvahendeid üle mm, Europolile. Äh, see on esimene küsimus ja minu teine küsimus on natukene seotud digitaalprogrammidega, aga ka e, teadusuuringuprogrammidega, me räägime kogu aeg järjepidevusest ja näiteks need partnerlused, ühisettevõtmised, mis on seotud IT-tehnoloogiaga, näiteks Tonex, mis on kõige parem partnerlus üldse, need on äkki jõudnud niisugusesse staadiumisse, kus korraga hakatakse nende üle otsustama komitoloogia menetluse põhjal, nii on komisjon otsustanud, aga mitte mingisugust viidet ei ole olemasolevatele tegevustele, näiteks TANEX, see on võtmetähtsusega tehnoloogia. see oli, sai kõige parema hinnangu üldse, aga nõukogu ettepanekus seda esile ei kerki. muidugi meil on tarvis teatavat vabadust otsustamaks, kuidas raha jagada ja nii edasi, aga samas tööstus tahab ka mingisugust kinnitust selle kohta, et niisugustele platvormidele antakse regulaarselt toetust. seega minu küsimus, kas te näete mingisugust seost digitaalpaketi ja teadusuuringute programmide vahel? suur aitäh! tänan väga, Kol-, nüüd äh, härra Nika SND nimel. suur tänu. tere tulemast, härra Anton ja härra Petrescu. ma tahaksin öelda, et te võiksite jätkata äh, samas suunas, kus te millest te liiguti, sest et teil on eesistumise ajaks ainult kolm ja pool kuud aega, mitte kuus nagu teistel eesistujatel. palju asju on tarvis ära teha, lisaks veel valimiskampaania, nii et teil on tõesti väga raske eesistumine. aga ma usun teie võitlusvaimu, sest ma tean, et teil on see võitlusvaim olemas. siin ITRE komisjonis mis on Euroopa Parlamendi üks olulisemaid, kui mitte kõige olulisem komisjon, sest et me tegeleme siin praktiliselt kõigega, mis puudutab majandust, transporti, põllumajandust. tegemist on tehnilise komisjoniga ja meil on õnnestunud Euroopa majanduse parendamiseks terve hulk silmapaistvaid dokumente vastu võtta ja mul on härra Antonile küsimus. kas te võiksite pöörata tähelepanu maagaasi direktiivile? selle direktiivi eest me võitlesime kõvasti ja sellest tegelikult sõltub väga palju nimelt Euroopa Liidu tõhus energiaturg, niisugune energiaturg, mis võimaldab paremat komp-, konkurentsi ja seetõttu ka tarbijale paremaid hindasid pakkuda. meil on tarvis niisugust turgu, kus on erinevad energiaallikad, mis tagavad meile turvalisuse, kui tekib mingi probleem erinevate energiaallikatega. Te olete Rumeeniast, te teate, kui kohutav oli olukord eelmisel aastal, kui oli väga külm ja gaasi ei olnud, kui kogu piirkond niisuguste probleemide all kannatab ja sealt on väga hästi näha, kui oluline on energiaallikate omavaheline seotud. paraku asjad praegu ei liigu nii, nagu meie tahaksime näha neid liikumas. tõesti, ma sooviksin teid selles valdkonnas innustada Te ütlesite, et te saate selle direktiiviga selle vastuvõtmise suunas üht-teist ette võtta. Kas te saaksite natukene täpsustada? Ja härra Petresku, meie oleme siin kõvasti võidelnud ka äh, selle eest, et küberturvalisus oleks ja paraneks. see küberjulgeoleku keskus, kas sellel peaks olema ka niisuguseid pädevusi, mida te ei ole siiamaani nimetanud? kas on mingeid elemente, mis peaksid olemas olema, tagamaks selle, et Euroopa Liidu tasandil küberjulgeolek pakub ka seda, mida me soovime, ehk siis ohutumat maailma. me ei soovi online teenustest loobuda, me ei soovi oma nutitelefonidest loobuda, aga me tahaksime ikkagi kindlust, et nad on kaitstud, et me ei ole kogu aeg äh, haavatavad äh, ja kaitsmata häkkerite rünnakute ja muu sellise eest. aitäh, härra esimees, aitäh. kolleeg. nüüd Pan äh, Czesak. gratuluję E, wczorajszych uzgodnień podczas pierwszego trilogu. suur aitäh, härra esimees, mina tahaksin ka tänada ministreid ja mul on praegu paar küsimust minister Pet-, Petrescule. oma sõnavõtus ütlesite te, et Rumeenia eesistumise jooksul on plaan 5G võrkudega edasi minna ja te olete rääkinud ka konverentsist, mis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal selle valdkonna kohta peaks toimuma. Euroopa Komisjon töötab samuti ühe projekti kallal ja kavatseb esindada Euroopa Liitu ÜRO vastaval konverentsil ainsa orga, ainsa Euroopa Liidu asutusena. kas teile tundub, et et mingisugused asjad on veel pooleli selles valdkonnas ja ma tahaksin teada ka seda, mida teeb eesistuja selleks, et koostada tulevikustrateegia tehisintellekti kohta Te puudutasite seda teemat äh, lühidalt, aga mind huvitab, kas võiksite veel paar sõna tehisintellekti kohta öelda? Mm, praegusel hetkel on pooleli tehisintellekti konverentsi ettevalmistamine ja ma tahaksin teada, kas selles valdkonnas on veel mingeid algatusi ootel. mis on ka eesistuja plaanid idapartnerlusega? Bukarestis peaks märtsis toimuma mitteametlik nõukogu idapartnerluse osas ja liikmesriikide deklaratsioon ühtse turu harmoneerimise kohta on plaanis alla kirjutada. ma tahaksin teada veel ka seda, missuguses suunas see harmoneerimine läheb ja Mm, see, need kõik asjad on meie jaoks olulise tähtsusega, sellepärast et eh, digitaalne ühtne turg on ka meie partnerite jaoks väga olulise tähtsusega, ma pean silmas idapartnereid praegu. nüüd, mis puudutab rändlustasusid ja muud niisugust ja eh, julgeolekut, turvalisust, siis see kõik puutub sellesse digitaalsesse ühtsesse turku. ja viimane eh, küsimus kas te, missugused plaanid teil on eh, digi-, ühtseks digitaalseks turuks? Euroopa Parlamendi valimised mais seisavad meil ees. Mm, ma tahaksin teada, kas kogu see planeerimine on ikkagi arvestanud ka Euroopa Parlamenti. suur aitäh, aitäh teile, eesistuja. ma üritan oma sõnavõtu teha väga lühikeseks ja seetõttu ma pöördan tähelepanu ainult minu jaoks kõige olulisemale küsimusele, ma olen eh, digitaalse Euroopa raportöör ja koos kolleegiga minu arust me saavutasime päris häid tulemusi. nagu te teate, minister Petrescu ja ka rõhutasite, et, et küber turvalisus on tegelikult äh, digitaalse Euroopa programmi osa, me keskendume ka tehisintellektile, samuti räägime, missugused on need digitaalsed oskused, mida on selle jaoks vaja. mandaat on Euroopa parlamendist saadud, mis tähendab seda, et me oleme tegelikult tänasest juba valmis asutama läbirääkimisi ning selle programmi edu aluseks on loomulikult digitaalse innovatsioonikeskuste rajamine kõikjal Euroopas. see võib olla liikmesriikidele väga aeganõudev ning minu küsimus olekski selline, ma tahaksin tõesti kindlust, et enne selle mandaadi lõppu veel me jõuame kuskile ja me saame liikmesriikidele anda võimaluse hakata ellu rakendama seda programmi. nii et ma tahaksin natukene, et te räägiksite veel sellest programmist ja sellest, kuidas teie nägemus selle programmi osas praegusel hetkel on, aitäh! Uh, honorable ministers, uh, thank you. lugupeetud ministrid, proua Harms, suur tänu siia tulemast. meie komisjon ja meie parlament on juba aasta aega oodanud arenguid äh, gaasidirektiivi osas. Te istute seal koos ühe äh, Euroopa Parlamendi parima mm, kompromissi leidjaga äh, gaasidirektiivi osas, aga samas mitte keegi siin parlamendis ei suutnud veenda eelmist eesistujat, et nad tegeleksid selle teemaga. mina olen täieti, täiesti veendunud, et meil on vaja seda uut direktiivi ja ma olen veendunud ka selles, et meil on tegelikult võimalik jõuda heale ja paljutõotavale kompromissile me peame töötama välja omaenda energiaplaanid ja me peame parandama ja täiendama ka energia turvalisust. me peame parandama oma kliimamuutustega võitlemise eesmärke ning selles kontekstis ma tõesti tervitan teie arv, arvamust, härra Petrescu, sest et te ütlesite, et te soovite gaasidirektiivi osas nõukogus kokkuleppe saavutada. minu küsimus on, kas see võiks olla võimalik enne uusi parlamendivalimisi ja enne mandaadi lõppu. kas oleks võimalik meil siis tõestada enne mandaadi lõppu oma kodanikele, et me oleme suutelised jõudma nõukogus kompromissile ja selle teemaga häid tulemusi saavutama, sest ma arvan, et kodanikud näevad, nad näevad selles küsimuses ka tõendit või tõestust selle kohta, et Euroopa Liidus ei saada kompromisse suurtes ja olulistes küsimustes. me peame neile tõestama, et me suudame tegutseda ja et meil on ka keerukates küsimustes, nagu näiteks Venemaa gaas, ikkagi üksmeel olemas. aitäh, suur aitäh. härra Silikiotis kuue nimel, palun. aitäh, eesistuja mina omakorda tahaksin tervitada ja tänada ministreid, et nad täna on meie juurde tulnud. suur tänu ka huvitavate sõnavõttude eest ministritelt. kasutan ära seda võimalust, mis mulle on antud, et tänada Rumeenia eesistujat suurepärase koostöö eest, mis meil on siiamaani tehtud ja selle tulemusena eile triloogi käigus me jõudsime avatud andmete direktiivis direktiivi osas kokkuleppele ja avalike andmete direktiivi alal oleme ka päris häid edusamme teinud. uued vastuvõetavad seadusandlikud aktid eh, tagavad vaba andmete kättesaadavuse ühiskonna hüvanguks ja seal kasutatakse, seal on e-, andmed, mida saavad kasutada just alustavad ettevõtted mul on tunne, et see on väga oluline, see on väga oluline, et härra Petrescu nimetas digitaalmajandust. see arutelu on tähtis. Euroopa Liit peaks astuma samme digitaalse majanduse suunas ja selle parendamiseks ja ma arvan, et Rumeenia eesistuja tegelikult selle poolaasta jooksul suudab jätta konkreetse jälje digitaalmajandusse. nüüd energiasektor. Rumeenia eesistuja programm tugevdab vajadust energiasüsteemi parendamise järele, kasutades uusi süsteeme ja paran-, parandades taristut ning parandades samuti ka salvestussüsteeme. see on äärmiselt olulise tähtsusega, härra Anton. kuigi ma tahan ka toonitada, et sageli on meil kõik vajalik olemas, meil on taristu, infrastruktuurid olemas, aga sealsamas ei ole äh, peredel piisavat raha, et võtta kasutusele niisugused süsteemid, mis lubavad odavat energiat kasutada. nii et energiatarne mm, inimestele ei ole nii hea, kui võib-olla esmapilgul võib paista kui me räägime Energialiidust, siis me ei tohiks unustada, et me võib-olla peame toetama väga suurt hulka kodanikke, kes tänapäeval kas-, kannatavad energiavaesuse all. see on väga olulise tähtsusega teema, me oleme seda oma komisjonis ikka ja jälle nimetanud. meil on ja me ootame tegelikult Rumeenia eesistuja panust, me ootame integreerivat programmi energiavaesusega võitlemiseks, sest et see probleem puudutab miljoneid kodanikke. Euroopa Liit ju loodi selleks, et inimestele kasu tuua ja meil on tarvis praegu ühtset definitsiooni, me oleme selle üle juba pikalt arutanud, mis on energiavaesus, meil on tarvis konkreetseid kriteeriume, et sellega tegeleda kõikides liikmesriikides ühtemoodi energialiidu suunas. energialiidus me peame niisugustest probleemidest vabanema, kõik probleemid, mis on seotud energia turvalisuse, energiaga varustatusega. kõigepealt peame me tagama liikmesriikide suveräänsuse, eelkõige just lääne või ida, ida, Vahemere, Vahemere idakaldal, meil on olemas ressursid ja neid tuleb kasutada. Euroopa Liidu energiaturvalisuse tagamiseks. nüüd niinimetatud teised sõnavõtjad, mul on päris pikk äh, nimekiri ja palun, et te piirduksite ühe minutiga, kolleeg Štanovski. Děkuji, pokusím se maximálně omezit, pane předsedo. Já děkuji panu ministrům. Suur aitäh, mina saan väga lühidalt teha. Suur aitäh mõlemale ministrile, et te tulite täna meie juurde. Väga huvitav oli teie seisukohavõtte kuulata. üks asi, mida ma tahan märkida ja ka üks küsimus. minu arvates oli väga huvitav kuulata minister Antoni seisukohti küberturvalisuse osas. minu küsimus, kuidas te soovite, millises suunas see diskussioon peaks arenema, me räägime sellest ikka ja jälle oma komisjonis, tegemist on väga kompleksse valdkonnaga, nii et ma tõesti tahaksin teada, mis teil selles küsimuses plaanis on. suur aitäh ka härra Petreskule, kellega olen ka varem kohtunud. ma kuulsin et me, meil on tõesti väga vähe aega, kolm ja pool kuud, et kõikide õigusloomeliste ja mitteõigusloomeliste do dokumentidega hakkama saada, nii et suur tänu, et te üritategi seda teha. <laughs> Vielen Dank. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, dass Sie hier die Rat- mm, proua Ernst, suur aitäh ja edu eesistumiseks. Teie ettekanded olid väga huvitavad. mul on küsimus. Euroopa Liidus on terve hulk eh, piirkondi, kes sõltuvad söest ja praegusel hetkel räägitakse söe kasutamise täielikust lõpetamisest, sellega, sellest lähtuvalt on mul küsimus, mida Rumeenia eesistuja ette näeb õiglaseks üleminekuks ja kuidas on plaanis niisuguseid piirkondi toetada, kes pra-, kes praegusel hetkel on söest sõltuvad, et nad saaksid suhteliselt vähese, väheste probleemidega üle minna ja kuidas teie arvates see üleminek võiks üldse välja näha, mis tunded Rumeenia eesistujal selles osas on? suur aitäh, härra Toinio! suur tänu! suur aitäh Rumeenia presid-, äh, ministritele, praegu on tõesti väga raske aeg eesistumiseks, kui ma vaatan teie portfelle, siis tõesti, teil on väga huvitavad teemad ja nende valdkonnas hakkavad asjad peagi juhtuma. aga kuna aega on vähe, siis ma ainult küsin, missuguseid samme plaanib Rumeenia eesistuja võtta digitaalenergia valdkonnas eelkõige just, mis puudutab eetika valdkonda Euroopa projekte. mina olen digi-, digitaalse Euroopa programmi variraportöör ja tundub, et praegusel hetkel ei ole Rumeenia eesistuja veel leidnud aega sellel teemal triloogide korraldamiseks, aga meil on vaja esimest eh, tehnilist kohtumist digitaalse Euroopa programmi osas teie eesistumise ajal meil on vaja ka teie toetust. see on hiiglaslik projekt, millele me toetust vajame. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările mele se referă la facilitatea de conectare uh, a Europei. Parlamentul a avut, uh, are propuneri. Härra Marinescu, suur aitäh, mul on paar küsimust Euroopa ühendamise rahastu kohta. eile me alutasi, aru, alustasime läbirääkimisi, parlament on pakkunud välja digitaalsed koridorid ja digitaalsed portaalid. ma tahaksin teada, missugune on Rumeenia eesistuja seisukoht, sest ma tean, et parlamendi ja nõukogu mõlema ettepanekud on laual. parlament tegi ka ettepaneku öö, asutada raamprogramm, enne kui me selle rahastuga pidime välja tulema, tegi parlament ettepaneku raamprogrammiks. see raamprogramm pidi siis hõlbustama tulemuste saavutamist ja ma tahaksin teada, kuidas Rumeenia eesistuja seda ettepanekut näeb, sest ma olen üsna veendunud, et komisjoniga aruteluks läheb. aitäh, kolleeg Benedikt Jabor. suur aitäh. ma jätkan sealt, kus lõpetas proua Harms, gaasidirektiiv. seda teemat me oleme vahetevahel arutanud ka teiega, härra esimees. mul on natukene teistsugune vaatenurk. ma arvan nimelt, et asi ei ole mitte ainult Energialiidus või Euroopa Liidu liikmesriikides, keda nende arutelude läbirääkimiste tulemused mõjutavad. see puudutab ka meie partnereid Energialiidus. gaasidirektiivi läbirääkimised on tõesti väga olulise tähtsusega ja minu küsimus Rumeenia eesistujale energiaohutus, eh, eh, katkestuste vältimine ja nii edasi, kõiki niisuguseid asju me peame silmas ja peame silmas nii, et see ei ole mitte ainult Euroopa Liidu teema, vaid see puudutab paljusid teisigi riike, kaasa arvatud energiaühenduse liikmeid. kas Rumeenia eesistuja saaks läbirääkimisi nõukoguga natukene tagant kiirustada, see oleks ka liikmesriikide huvides ja energiaühenduse riikide huvides, aitäh! aitäh! kõnelejate nimekiri on nüüd ammendunud, kas keegi soovib veel sõna, ma ei näe, et sooviks. lisaksin omalt poolt ka paar sõna, mõned kolleegid mainisid gaasidirektiivi läbivaatamist. raportöörina oleme seda käsitlenud me oleme väga avatud äh, kiiretele konstruktiivsetele läbirääkimistele, selleks et saavutada läbivaatamise peamist eesmärki, see on ilmne. teisalt äh, tuleb arvesse võtta ka liikmesriikide muresid, näiteks olemasolev taristu. see on konkreetne probleem, seda me teame. Äh, upstream torujuhtmed pädevuste liikumine ja on ka mitmeid teisi probleeme. aga igal juhul me peaksime läbirääkimisi alustama, sest et kui seda ei tehta, siis ei saa me rääkida ka oma probleemidest. peame alustama läbirääkimisi ja näitama omalt poolt üles ka avatust. seega suur tänu teile ja paluksin mõlemal ministril ka küsimustele ja kommentaaridele vastata, öelda ka lõppsõnad. jah, sooviksin kiire paranduse teha, kui ma räägin Digitaalse Euroopa kolmepoolsetest äh, läbirääkimiste selle venimisest, siis ma ei räägi tehnilistest, vaid räägin poliitilistest, äh, poliitilisest dialoogist. palun, minister. Vă mulțumesc foarte mult am constatat... Aș... Suur tänu! nagu oodata oligi, olid enamik küsimusi seotud gaasidirektiiviga eesistujana tuleb öelda, nagu ma juba ka ütlesin et me püüame teha seda, mida kahekümne esimesel detsembril nõukogus meil teha paluti, nimelt äh, kiiret äh, küsimuse lahendamist. seega viieteistkümnendal jaanuaril hakkasime arutama uut teksti koos teiste liikmesriikidega ning eh, tehnilises eh, komitees saime juba sellele tekstile ka vastuseid ja kommentaare ning nüüd saame me kohandada teksti tulenevalt liikmesriikide vajadustest. me hakkame seda teksti eh, kohandama ja paneme kokku järgmise versiooni. meie soovime, et et see suur probleem Euroopa jaoks ja mitte ainult Euroopa jaoks, vaid tegelikult kõigi nende riikide jaoks, mis on ka meie naabrid ja mis on sellest direktiivist huvitatud. me sooviksime seega, et see direktiiv jõuaks kiirelt kolmepoolsete läbirääkimiste faasini, et me jõuaksime selle tekstiga kokkuleppele. oleme seda juba varem öelnud ja ütleme seda uuesti. seega kordan, see on kõikide liikmesriikide soov ning äh, see, tänu sellele soovile on nüüd tegemist prioriteetsele teemaga, mille arutelud äh, on äh, pidevalt päevakorras. me teame, et äh, ka parlament on valmis läbirääkimisteks. ning me soovime oma eesistumise ajal astuda olulisi samme selles suunas selle aja jooksul, mis meil veel kasutada on me püüame seega lahendada selle direktiiviga seotud küsimused. ma alguses küll ei öelnud seda, aga räägiksin nüüd sellest, et neljandal märtsil toimub nõukogu kahekümne viiendal juunil veel kord üks märtsikuine nõukogu ongi pühendatud nendele küsimustele, mida me koos parlamendiga lahendada soovime. seetõttu soovisime korraldada täiendava Äh, nõukogu, me teame, et meil on vähem aega, kui harilikult eesistujatel on. Pole kahtlustki, et tuumaenergia valdkonnas on meil probleeme aga see ei tähenda seda, et me peaksime muutma direktiivi. võib-olla on probleeme teksti tõlkimisega või terminite tõlgendamisega, aga igal juhul me oleme huvitatud Äh, meie kodanike ohutusest, tumejaamade ohutusest äh, ja me ei soovi muuta olemasolevat äh, direktiivi, mis on tegelikult tuumajaamade ohutuse osas üsna range. muidugi ma ei saa omalt poolt öelda midagi muud kui seda, et ma olen nõus sellega, mida ütles härra Silikiotis eh, seoses energia ostuvõimetusega, tõepoolest, see on väga suur probleem ja see on eh, meie ühine probleem. mõnes liikmesriigis eh, annab see ehk rohkem tunda kui mõnes teises, aga igal juhul on see meie kõige, kõigi probleem ja see on osa ka sellest strateegiast, mida me soovime välja arendada. see probleem on kindlasti prioriteediks meie eesistumise ajal. väga hea, suur tänu, härra minister, selle eest, et te juhtisite tähelepanu kõige olulisematele probleemidele ning vastasite kommentaaridele ja küsimustele. kui saaksin paluda, et härra äh, minister Petrescu samuti vastaks kommentaaridele ja küsimustele. president um,, suur tänu, esimees, mul on väga hea meel, et eh, digitaalse sektori vastu nii suur huvi on. mitmed küsimused olid suunatud mulle. meil on eh, valisime ühise lähenemise, seega on meie teemad, sest meie teemad on omavahel väga tihedalt seotud äh, ma ei hakka kordama, mida teine minister just ütles vabandan, kui ma, ma ei os-, suuda viidata nimeliselt kõigile parlamendiliikmetele, kes küsimusi esitasid, aga püüan vastata kõigile küsimustele ja kui mõnele vastamata jääb, palun juhtige sellele mu tähelepanu ja kui vaja, siis äh, püüan vastata ka põhjalikumalt Re Eller esitas väga hea küsimuse seoses olemasoleva taristu ja struktuuridega seoses küberturvalisusega. nagu te ka mainisite, siis meil on igas liiklusriigis äh, koordineerivad asutused ja sellega nad tegelevadki, nad koordineerivad seda, et mis on veel puudu minu vaatepunktist, mida me saaksime paremaks muuta, sest äh, lõpuks annab ju kõike paran-, parandada ja parendada. selles uues failis meil on äh, küber äh, julgeoleku kompetentsikeskus ette nähtud, sest me peame töötama välja kaitsemehhanismid, rünnakud toimuvad, te olete neid äh, näinud ja need on sageli väga loomingulised, mis on aga oluline meie poolt ja see on seotud ka härra Nikase küsimusega, miks on oluline, et meil oleks selline äh, pädevuskeskus, sest neil on ka teadusuuringute kom-, äh, element siin lõpuks me soovime jõuda sellise keskuseni, mis on ka riiklike keskustega seotud, et me saaksime uuring, uur-, uuringute tulemused äh, viia üle parimatesse tavadesse selle kohta, kuidas kaitsta meie demokraatiat äh, ühest küljest äh, ja me soovime, et need andmed oleksid piisaval määral saadaval ka erasektorile. seega jah meil on tugevad ametid ja struktuurid eh, selleks, et koordineerida kaitsestrateegiat, aga mul, ma arvan, eh, et me peame investeerima nii aega kui raha rohkem eh, nendele keskustele, kes tegelevad, tegelevad ka teadusuuringutega, et saaksime nende tulemusi kasutada parimates tavades. Într-adevăr, observația dumneavoastră Renika küsimusele vastates tõepoolest, äh, see on väga asjakohane küsimus, osa sellest äh, vastusest äh, on seotud ka härra Elleri küsimusega, me peame keskenduma ka teadusuuringutes, teadusuuringutele ka küberkaitse valdkonnas. nagu te teate, meil on Rumeenias ka üks agentuur, mis äh, on üks peamisi äh, jõude küberkaitsestrateegia väljatöötamisel ning selles keskuses töötatakse välja ka strateegiad äh, selles valdkonnas Euroopa tasandil. oleks väga hea, kui me suudaksime selles valdkonnas sammukese ees olla, olla sammukese ees eh, nendest, kes soovivad meid rünnata, kasutades sellest, selleks elektroonilisi ja kübervahendeid. Eh, härra Marinescu eh, püüan rumeenia keeles teie küsimusele võimalikult hästi vastata. Te rääkisite raamprogrammist, palun parandage, kui eksin härra Marinescu, kas te peate silmas Euroopa ühendamise rahastut? ma tean, et äh, teie tegutsete samuti transpordivaldkonnas. Euroopa ühendamise rahastul on kolm olulist äh, komponenti. mind ei üllata, et äh, te mulle selle küsimuse esitasite, kuna kõige olulisem komponent nendest on ju transpordiga seotud mitte digitaalse valdkonna ega energiavaldkonnaga, mis on siis teised kaks elementi. räägiksin äh, konkreetsetest eraldistest. see on seotud äh, otsustega, mis tehakse kõrgemal tasandil, praegu saan ma viidata ainult äh, hinnangulistele summadele. nii palju, kui mina tean, siis programmile on ette nähtud äh, eelarve ka järgmiseks programmiperioodiks. Äh, mina sooviksin, et programmi eelarve oleks võrreldes eelmiste varasemate aastatega suurem ainus võimalus aga eelarvet suurendada on see, et meil on äh, tegutsemissuunad väga selgelt paika pandud, meil on ju selge eesmärk, fookus ja ka portfoolio, me saame tegelikult tagada, et vajalik va,, vajalikud vahendid on olemas. kordan, see fail on praegu läbirääkimistel ning need eraldised, mis praegu on digitaalse eh, komponendi jaoks ette nähtud, on seotud peamiselt lairiba investeeringutega ning selleks, et äh, suurendada investeeringuid sideühendustesse nii siseriiklikult kui äh, ka rahvusvaheliselt. kokkuvõtlikult äh, räägiksin ka tehisintellektist mõne sõnaga, proua Milner esitas selle küsimuse ja härra Cesar esitas mitmeid küsimusi, need on kõik väga head küsimused ja võib-olla vestleksin teiega omavahel selleks, et põhjalikumalt vastata kõigile küsimusele. tehisintellekt ei ole, mina leian, piisavalt kajastust leidnud meie tegevuskavas. mitmed elemendid äh, on äh, majandusministrite äh, tegevuskavas näiteks ja algusest peale lei-, olen mina leidnud, et meil peaks olema tehisintellekt tegevuskavas palju põhjalikumalt kajastatud seetõttu eh, esimesel mitteametlikul eh, ministrite kohtumisel leiate te juba esilehel viite tehisintellektile, valmistame praegu seda mitteametlikku kohtumist ette ja lõplikud järeldused eh, ametlikule Luksemburgi kohtumisele juunikuu teises osas seal äh, on kindlasti tehisintellekt palju põhjalikumalt äh, käsitlust leidnud kui praegu. jah, ma olen nõus teiega, tehisintellektist ei räägita praegu piisavalt, aga võin teile lubada, et tulevikus äh, on see kindlasti aruteludes tihedamalt kõne all. härra Cesar rääkisite, et on erinevad kriteeriumid tarnijatele 5G võrkudel, seoses 5G võrkudega liikmesriikides ja üle Euroopa. samuti ma arvan, et ma tean, mis teemale te viitate. Õnneks meil on mitmeid tarnijaid, kes tarnivad 5G tehnoloogiat, seega ma ei näe, et oleks probleeme siin sellega, et äh, kuidagi takistatakse arenguid 5G valdkonnas. idapartnerluse kohta mõned sõnad veel. üks äh, tähtsamaid dokumente, mis on osa sellest deklar-, deklaratsioonist, äh, mis on seotud äh, digitaalse turu harmoneerimisega, regulatiivne koolitus ja, ja valdkond on seal kindlasti ka kajastatud, härra Silikiotis. see oli samuti teilt väga hea küsimus. jätkame kolmepoolseid kõnelusi digitaalse Euroopa teemal ja kinnitan teile, et anname endast kõik selleks, et jõuda äh, nii palju selle teemaga edasi, kui vähegi võimalik kõigi nende failidega tegelikult, mis meil päevakorras on. Äh, äh, suur tänu ka selle küsimuse eest. ma sooviksin põhjalikumalt rääkida teiega, kuna olete digitaalse majanduse raportööriks olnud. täpsustasite oma küsimust. ma saan teile vastuseks öelda, et programm Digitaalne Euroopa täna tegelikult sel teemal tehniline kolmepoolne, kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimus, see on hea märk vastaksin hea meelega veel teie küsimustele, aga kui te leiate, et äh, minu aeg selleks on otsas, siis võib-olla väga lühidalt äh, mõne lausega sest sooviksime ikkagi, et kõigile küsimustele vastataks. tegelikult mulle tundub, et ma tegingi seda. lugupeetud kolleegid, äh, see on väga tähtis, et me ametlikult esitaksime küsimusi, mitte vastaksime kõigile, sest äh, Rumeenia eesistuja märkis üles ja võttis arvesse kõiki neid küsimusi, mille esitasite ning äh, minister Anton, annaksin teile veel sõna. suur tänu, proua Ernst. üks lause teile minu poolt see on ülioluline, et me kivisöe piirkondade eest ka hoolitseksime. peaaegu kõigil on need probleemid. see probleem puudutab meid kõiki, me arutame praegu võimalikke lahendusi, püüame komisjoniga kokku, mingile kokkuleppele jõuda, aga meie leiame, et, et sellele küsimusele tuleb lahendus leida. suur tänu lugupeetud kolleegid, lugupeetud ministrid, arutelu oli tõesti väga huvitav. võib-olla ei arvestanud ma selle arutelu jaoks piisavalt aega, vabandan selle pärast, aga vastused olid väga huvitavad, samuti teie kommentaarid ja küsimused. suur tänu mõlemale ministrile et meiega koostööd teete ning järgmistel kuudel loodame teiega kohtuda taas kohtumistel ja aruteludel. Colleagues, ladies and gentlemen, we continue, we continue. kolleegid, äh, jätkame palun äh, Rumeenia eesistumise teemadel, see on väga tähtis. nüüd on meiega liitunud äh, minister Nikolai Hurtuk, kes on teadusuuringute ja innovatsiooniminister ja mitte ainult, vaid ta tegeleb ka aatomiuuringutega, IT, ITER-i küsimustega, kosmoseteemadega, seega kõigega, mis on seotud äh, selle valdkonna teadusuuringutega üldisemalt. ning meiega on samuti härra Nicolae Padalau, kes on Rumeenia majandusminister, kes vastutab kaitse, kaitse, tööstuse ja kaitsetööstuse valdkonna eest. seega kõik on väga põnevad teemad. Minister, take a seat. Uh, dear friends, so let me say, uh, beginning of our discussion. arutelu alustab minister Nikolai Urduk, teadusuuringute innovatsiooniminister ning meenutaksin meile kõigile, et kõne all on äh, Horisont Euroopa raamprogramm, äh, eriprogramm äh, Horisont Euroopa programmi rakendamiseks, Euroopa Liidu kosmoseprogramm, see on samuti väga huvitav, ning Euroopa Aatomienergia Ühenduse teadusuuringute ja koolituse programm, samuti ITER-i projekt mitmed küsimused on meie ees laual ning tööstusvaldkonnast, mis on samuti väga tähtis, Euroopa Kaitsefond, mida praegu läbi räägitakse, ja mitte seadusandlikud ettepanekud tehisintellekti koordineeritud plaan ning Euroopa tööstusstrateegia, need kaks olid äh, mitteseadusandlikud, kuid need on väga olulised teemad nii kodanike kui Euroopa Parlamendi jaoks. alustagemgi aruteluga. vabandan mõne, mõlema ministri ees, et äh, algus viibis veidi, alustame viisteist minutit hiljem kui ajakavas ette nähtud oma aruteluga, kuid ma usun, et meil on piisavalt et-, aega ette nähtud põhjalikuks aruteluks paluksin, et minister Hurduk alustaks meie arutelu. lugupeetud esimees Puusek, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, mul on väga suur au täna siin viibida teiega selleks, et tutvustada teile Rumeenia eesistumise prioriteete Euroopa Liidu Nõukogus, mis puudutab teadus- ja innovatsiooni ning äh, kosmosevaldkonda. nagu me kõik teame, siis teadusvaldkond on kõigi ühiskondade arengu alustalaks Euroopa Liidu puhul olen ma kindel, et teadusvaldkond on kõige suurem majandusarengu mootor. see tähendab heaolu suurenemist kõigi Euroopa Liidu kodanikele. teadus ja innovatsioon peaksid kindlasti jääma Euroopa Liidu alustaladeks ning seoses sellega tahaksin öelda, et Euroopa Liit omab vajalikke inimressursse ja taristut selleks, et säilitada oma juhtroll teadusuuringute osas. kõige olulisem teema, mida me peame käsitlema selles valdkonnas, on Horisont Euroopa tegemist on programmiga, kus on sätestatud äh, rahastamise õiguslik alus äh, teadus äh, valdkonnas Euroopa Liidu fondidest. teadusnõukogu peab käsitlema seitset teemat ja kuus neist on seotud teadusega ja üks kosmosevaldkonnaga. nagu ma juba ütlesin, siis teadusvaldkonna olulisemaks teemaks, millele me keskendume oma tähelepanu, puudutab Horisont Euroopat. see teema koosneb kahest osast. kõigepealt raamprogramm ja teiseks spetsiifilised programmid mis on, puudutab raamprogrammi, siis tahaks rõhutada seda, et Austria eesistuja tegi suuri jõupingutusi selleks, et kiirendada arutelusid selleks, et seitse kuud pärast ähm, selle teema avamist oleks meil võimalik äh, trialoogid käivitada üheksandal jaanuaril toimus esimene kolmepoolne kohtumine me oleme pühendunud äh, samasuguste jõupingutustele, mis puudutavad äh, äh, kiirust selles osas, et me saaksime vajalikud tingimused programmide läbiviimiseks kaks tuhat kakskümmend üks aastast alates mis puudutab konkreetseid programme, siis saame öelda, et äh, tavaliselt on need ühe sammu võrra maas, sest need on otseselt äh, seotud raamprogrammiga ja ideaalis võime jõuda öö, äh, osalise üldise lähenemiseni Rumeenia eesistumise ajal veel kaks teemat, mis on seotud Horisont Euroopaga. EOSCI ehk siis ähm, ning lisaks sellele institutsioon, e-, e-, innovatsiooni ja tööstus äh, rühm, need teemad ei ole nii kaugele arenenud kui Horisont kaks tuhat ka-, Horisont Euroopa, need on käivitatud hiljem, aga kindlasti on need kindlasti olulisteks alustaladeks Horisont Euroopa puhul. eriti selles osas, mis puudutab avatud äh, pilm, teaduspilve, sest see toob sisse avatud teaduse põhimõte, mis võib pakkuda juurdepääsu äh, teadusvaldkonnas näiteks ettevõtetele ning äh, neile, kes töötavad avalike halduse esindustes võib-olla suudame me tulemused üle võtta, mis, mis on juba saavutatud läbi Euroopa eh, teadusrahastamise, mis puudutab eh, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituuti, siis me oleme teinud mitmeid ettepanekuid, et instituut saaks olema, olla tõhusam eesmärkide rakendamisel Horisont Euroopa puhul. jätkuvalt teadusvaldkonnas on kaks veel olulist teemat, mis on võib-olla veidi tundlikud teemad, sest need viitavad Tooma ehk siis ähm, nagu me teame, siis osa liikmesriikidest äh, ei ole nii innukad tuumaenergia kasutamise osas ning seega tahaksime omalt poolt öelda, et kui me räägime teadustegevusest äh, tuumaenergia valdkonnas, siis ei pea tingimata rääkima ainult tuumaenergiast näiteks meditsiinivaldkond ja toon teile konkreetse näite, näiteks mis puudutab äh, vähiravi. Need teemad on komisjoni lauale jõudnud äh, eelmise aasta lõpus ja me üritame protsessi äh, kiirendada selleks, et neid arutada ja ideaalis äh, jõuaksime me parimal juhul äh, osalise üldise lähenemisviisini nendel teemadel eesistumise lõpuks. ning viimane valdkond, mida peame käsitlema, on seotud kosmosega see on valdkond, mille osas soovime me saavutada üldist, äh, osalist üldist lähenemisviisi meie eesistumise ajal. see puudutab äh, mitmeid kosmoseprogramme, mis praegu on kasutusel ja eriti, mis puudutab Galileod ja Kopernikust Nende puhul on tegemist programmidega, mis annavad teavet äh, asukoha määramise äh, kohta ja tahaksin öelda, et äh, meie arvamus selles osas on, et need programmid on tsiviilprogrammid ja peaksid seega selliseks ka jääma. suur tänu tähelepanu eest ja üritasin seitsmest minutist kinni pidada, aga nagu näha, siis ma kahe minutiga läksin üle. aitäh, minister, oma tutvustuse eest ja aitäh selle avakõne eest, et arutelud käivitada. ja nüüd tahaksin ma, et minister Padalau teeks oma sissejuhatuse, palun. lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. mul on suur au olla täna siin teie keskel selleks, et teile tutvustada Rumeenia eesistumise prioriteete Euroopa Liidu Nõukogus äh, ja oma valdkonnas, see puudutab konkurentsi ja tööstust. tegemist on ITRE komisjoni pädevusvaldkondadega. ja esiteks tahaksin rõhutada, et Rumeenia eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus on otsustav, mis puudutab Euroopa Parlamendi ametiaega meil on väga suur vastutus äh, õigusloomelist protsessi hallata ja seega meie jõupingutused puudutavad edasiliikumist äh, õigusloome ettepanekutega nii palju kui võimalik äh, praeguse aas-, käesoleva aasta kolme kuu käigus konkurentsivõime tööstusvaldkonnas äh, ning keskenduda tööstusele, Euroopa Liidu strateegiale digivaldkonnas, eh, tehisintellekti osas, need on väga päevakajalised teemad Euroopa plaanides ja on väga asjakohalised majanduslikus ja sotsiaalses protsessis. tööstus digitaliseerumine on väljakutse, millest on võimalik äh, teha eelis, et tagada Euroopa konkurentsivõime järgmistel aastatel. digiarengud äh, ja tehisintellekt on väga olulised selleks, et äh, kujundada tööstuspoliitikat kahe tuhande kolmekümnendatel aastatel, millal on vaja välja, milleks on vaja välja töötada vajalikud oskused. Euroopa Komisjon teatis detsembrist kaks tuhat kaheksateist kutsus üles koordineeritud äh, kavaks tehisintellekti äh, osas ning ähm, lisades tuuakse ära holistiline lähenemine selleks, et äh, kasutada tehisintellekti, mis on toodetud Euroopas. meil on hea meel, et see teatis komisjoni teatis on struktureeritud järgmistest ideedest lähtuvalt täiendavad jõupingutused, ühised eesmärgid selleks, et avaliku erasektori partnerlust toetada ja idufirmade eh, rahastamine, VKE-de rahastamine, konsolideeritud jõupingutused tehisintellektide eh, tehnoloogia osas, mis oleks usaldusväärsed ning nende populariseerimine. haridussüsteemi ja väljaõppesüsteemide väljatöötamine selleks, et ette valmistada meie ühiskonda tehisintellekti jaoks, suurendada Euroopa andmevaldkonda, andmetöötluse valdkonda, mis on vajalik tehisintellekti kasutamisel ning lisaks sellele ka teemad mis on seotud äh, rakendustega, taristutega rahv- ja rahvusvahelise julgeolekuga komisjoni teatis keskendub sellele, et avaliku huvi valdkonnad on prioriteediks. see puudutab tervishoidu, transport, liikuvus ja energia selleks, et kasutada tehisintellekti. meil on hea meel selle üle, et lisa Äh, koordineeritud plaan mainib arengu peatüki ning tehisintellekti kasutamist, mis on äh, toodetud Euroopas alates kaks tuhat kaheksateist aastast, millega Euroopa Liit saab ennast seada esiliinile tehisintellekti arendamises me tegutseme eh, nende valdkondade tegevuste toetamisel. meie vastu võetud eh, kavade kohal on eh, riiklike strateegiate ja vastavate eelarvete väljatöötamine kaks tuhat üheksateist aasta esimeseks pooleks. Rumeenia eesistuja on ette pannud äh, mõned äh, järelduste osad tegevuskava puhul, mis äh, lähevad heakskiitmisele konkurentsinõukogus, mis toimub kaheksateistkümnendal veebruaril käesoleval aastal. me oleme kindlad, et äh, tehisintellekti teemasid käsitletakse mitmetes äh, nõukogudes, äh, arvestades selle mõju tulevastele äh, arengutele, meil on plaan kõigis valdkondades edasi tegutseda, me oleme kõik ühel meelel selles osas, et Euroopa Liidul on vaja nüüd kui enam kaasaegset tööstuspoliitikat, mis on tulevikku suunatud ja suudab arvesse võtta äh, Äh, käesolevaid väljakutseid. seda rõhutati ka Pariisis allkirjastatud deklaratsioonis kaheksateistkümne liikmesriigi poolt, kui me tähistasime kuue tööstusvaldkonna sõprade ringi üritust. meil on vaja pikaajalist poliitikat ja visiooni, mis keskendub Äh, ajaperioodini, mis viib kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani vähemalt, äh, mis võtab arvesse kõiki nüansse ja kasutab äh, võimalusi ja konkurentsieelinguid erinevates valdkondades, mis on põhimõttelise tähtsusega Euroopa Liidu tööstuse tuleviku kujundamisel tugeva tööstusbaasi säilitamine, mis tagab uute töökohtade loomise ning äh, kus äh, suudetakse toode, toota kõrge lisandväärtusega eksporttooteid, on meie konkurentsivõime oluline osa. see on meie Euroopa tegevuskavas ja on asjakohane ka Rumeenia huvides, kus tööstus on, toodab enam kui kakskümmend viis protsenti SKT-st. SKT meie jaoks on oluline toetada äh, Äh, konkurentsivõimet energiaintensiivsete tööstussektorites, me toetame süstemaatilist integratsiooni, konkurentsivõime kujundamist kõikides poliitikavaldkondades Euroopa Liidus ja motiveerime arutelu nendes osades, mis puudutavad olulisel määral konkurentsivõimet tööstuse osas kui ka nende eelseisvate äh, väljakutsete osas. konkurentsivõimest ei saa rääkida ilma digitaliseerimise robootikaga äh, teema puudutamist. meie tule, laste tulevikumaailm on üha digitaalsem igapäevaselt ning tihedad sidemed äh, töö leidmise ja digioskuste, digipädevuste vahel on äh, ilmselge. meil on vaja Euroopa digiidentiteeti investeeringud taristusse, digipädevustesse ja innovatsiooni on kohustuslikud tingimused. Euroopa Liidu tasandil on ettevõtete digitaliseerumise protsess käimas ettevõtted teavad, milline on digilahenduste potentsiaal. Rumeenia puhul on põhiettevõtted äh, IT ja online äh, teenuste osas jõupingutusi teinud. eesistujana teeme me ettepaneku mitmete järelduste osas nõukogus, mis puudutab tööstusvaldkonda, mida äh, tutvustatakse mai nõukogus. Need puudutavad arutelude tulemusi, mis äh, leiavad aset tööstuspäevade käigus äh, ja muudes äh, olukordades. me loodame, et nõukogu järeldused ja sellega seotud arutelud on asjakohased Euroopa tööstuspoliitika poliitika kujundamisel ja seal on ka viited energiaintensiivsetele tööstustele. nagu te teate, siis üldine, osaline üldine lähenemisviis saavutati Austria eesistumise ajal ja meil on juba olnud esialgsed kolmepoolsed kohtumised jaanuar, kuusteist jaanuar. meil on hea meel, et Euroopa Parlament on kinnitanud oma toetust äh, Äh, ja soovi läbirääkimised lõpetada veebruari keskpaigaks, sooviksin kasutada seda võimalust, et me lähtume varasematest kokkulepetest ja sooviksin teid tänada, aitäh! aitäh, mõlemad ministrid, suurepäraste sõnavõttude eest! ja arutame, alustame nüüd oma aruteludega koordinaatorid või vastutavad isikud ähm, fraktsioonidest, härra Eeler, Rahvapartei, palun. aitäh, härra esimees, suur tänu äh, ministrid siia tulemast. Austria eesistumise ajal juba eelmise poolaasta käigul kaks Euroopa Parlamendi raportööri Horisont äh, Euroopa puhul ütlesid, et sisu ja raamprogrammi ajastatus peaksid olema kõige olulisemad eh, ilma igasuguse kähmlemiseta eh, institutsioonide vahel. seega tehti nõukogule eriline ettepanek eh, Euroopa Liidu huvides tegutseda ja innovatsiooni tegevuskava nimel tegutseda. me ei saa oodata kuni kaks tuhat kakskümmend aastani, kui meil on selline ambitsioon, meil on vaja läbirääkimisi ja ne, alustada programmide käi-, osas, et need kaks tuhat kakskümmend käivitaks president Macron ja teised riigipead eh, küsisid innovaatilise Euroopa osas eh, suuremaid jõupingutusi, arvestades, et nõukogu võiks mingil määral öö, eh, seda spetsiifilist programmi käsitleda enne ähm, ametiaja lõppu. mis puudutab äh, selle programmi sisu, siis eesmärgiks oli lähtuda äh, raamprogramm seitse ja Horisont kaks tuhat kakskümmend põhimõtetest ehk siis jõuda kokkuleppele nii kaasotsustus kui ka konsultatsiooni failide osas ja kokku leppida uues äh, raamprogrammis. seega raportöörid julgustavad liikmesriike selgete mandaatide osas an-, andmist äh, eesistujale, et selgitada, mil määral äh, on võimalik edasi liikuda. kui nii ei lähe, siis äh, ei suudeta kokku leppida selle ametikäigu aja, enne selle ametiaja lõppu raportöörid soovivad rõhutada, et nõukogu kaotaks sellega erilise võimaluse eh, tegutseda ja, ja tagada eh, programmide käivit-, õigeaegse käivitamise ja tegutsemise osas. julgustame nõukogu kokkulepet saavutama, et põhimõtteline kokkulepe oleks kogu programmi kohta, eh, sellepärast et me peame tagama, Euroopa innovatsiooni eh, teadlaste tööstuse osas edasiliikumist, meil on innovatsioon, tööstus, sotsiaalteemad ning Euroopa kodanikud soovivad, et me tegutseksime uh,. Thank you very much, kolleeg uh.... aitäh, kolleeg. üks sõnum võib alati olla vale, nüüd palun kolleeg Tanika suur aitäh, esimees. mina tahaksin samuti tervitada mõlemaid ministreid ja öelda, et parlamendi ootused on tõesti suured. sellel eesistujal on ainult kolm ja pool kuud veel jäänud eesistumise aega ja sellest hoolimata tuleb te teha keerukaid asju meie siin tegeleme peamiselt Euroopa majandusega, mitte niivõrd transpordi ja põllumajandusega, aga kõik, mis puudutab teadusuuringuid äh, ja muud selle juurde kuuluvat, on meie komisjonile huvi pakkuvad. mina olen Horizon Europe'i raportöör ja ma arvan, et sõnum, härra Huduk, mille te peaksite nõukogule edastama Horizon Europe'i osas ja selle konkreetse programmi osas oleks siis selline, et me oleme olnud äärmiselt avatud, me olime väga usaldavad, kui me esimest äh, triloogi pidama tulime, aga paraku olid signaalid sellised, et nõukogu ei ole sugugi valmis selle projektiga lõpule jõudma Rumeenia eesistumise ajal. ja see tegelikult on valus löök tervele Euroopa teaduskogukonnale sest meil on vaja aega, et valmistuda ette programmiks, mis kahe tuhande kahekümnendal aastal algab ja seetõttu meid ei saa jätta ootama. me ei pea olema poliitiliste mängude ohvrid. liikmesriigid peaksid saama selge sõnumi. me väga kiiresti oleme lähenemas kannatuse piirile nii et kui me nõukogult ei saa selget vastust, missugune on ajaline graafik, missugused on need meetmed, mida nõukogu on valmis võtma ja nii edasi, millal see kõik toimub, kui seda ei juhtu, siis on nõukogu see, keda tuleb selles süüdistada, mitte kogu Euroopa. me oleme töötanud juba kuus kuud, me oleme igati avatud lahenduste leidmiseks, aga kui me selles protsessis kuidagi takerdume sellepärast, et nõukogu tuleb välja ainult erinevate vabandustega, siis on nõukogu see, kes peab ka selle eest vastutama. me tahame saata nõukogule väga-väga selge sõnumi ja me loodame, et järgmisel nädalal toimuval triloogil õnnestub leida ikkagi vastus sellele, mida nõukogu üldse tahab. väga oluline küsimus, eh, tehisintellekt, eh, see tehisintellekti teema pidada eristama Euroopa Liitu teistest väga võimsatest arenenud riikidest maailmal. kas te võiksite meile anda natukene rohkem infot, kuidas tehisintellekti programme toetatakse, sellepärast et Euroopa Liidust on saamas üks kõige olulisemaid jõudusid, kui me räägime kogu maailmast ja tehisintellektist selles maailmas, näiteks kvantumiprogrammid ja kõikvõimalikud sarnased. ma loodan, et te suudate mõned nendest probleemidest lahendada, mis võivad mõjutada sadade miljonite Euroopa kodanike elu, aitäh! ECR-i e nimel palun kolleeg Krasnodje Zdjevski. aitäh, aitäh, härra esimees. ma võin järgmisel teema kohta ka hiljem sõna võtta, aga ma tahtsin tegelikult rääkida Kaitsefondist, kas võin veel praegu? ma arvan, et parem oleks, kui ma räägiksin rasketest läbirääkimistest, mida me oleme pidanud. ma tahaksin teada, mida arvab eesistuja võimalustest Euroopa, enne Euroopa valimisi mais. ma tulin hilja paraku ja seetõttu ma kuulsin ministrite sõnavõtust ainult teist poolt, aga ma ikkagi kuulsin, te ütlesite, kui oluline on see, et me panustaksime Euroopa tööstuse arengusse ja ma arvan, et Euroopa Kaitsefond võib sellesse tõesti panustada, selles suhtes, et ta mm, mm, panustab uuendustesse ja on äh, ajendiks uuenduste rakendamise taga sellepärast et tööstus ja tööstustoodang ei ole Euroopas jõudnud veel sinnamaani, kus nad peaksid olema. ja ma arvan, et oleks väga-väga hea mõte, kui me nende konkreetsete teemade käsitlemise lõpetaksime enne uusi parlamendivalimisi ja ma tahaksin tõesti nõukogu ja eesistuja seisukohta selles küsimuses kuulda, mis teie kavatsused on. suur aitäh härra Huurduk, suur aitäh nende selgituste eest. minu küsimus lähtub eelkõnelejate küsimustest. mida kavatseb Rumeenia eesistuja teha selleks, et järgmine raamprogramm õigeaegselt käivitataks? ma usun, et te olete minuga nõus, et sisu ja õigeaegne algus peaksid olema olulisema tähtsusega kui institutsioonide vaheline võitlus õigusliku aluse ja muu sarnase üle aitäh ja nüüd palun härra Salini. suur tänu. ja Euroopa Parlamendil on mandaat äh, kosmose teemade arutamiseks. Teie mandaat, nagu te isegi teate, ei ole nii põhjalik. Äh, mis te arvate, millal võiksid need arutelud alata Euroopa kosmoseprogrammi osas ja teine küsimus, meie mandaadis, mis on küll tugev, aga see on ka väga selge ja seal meil, me rõhutame hea halduse vajadust, haldus ilma dubleerimiseta ja samuti autonoomne juurdepääs eh, kosmoseküsimustele, see on meie jaoks väga tähtis nüüd me tahaksime teada, mis on teie prioriteedid kosmosevaldkonnas. nüüd uute programmide osas. me üritame säilitada kõige tähtsamate programmide, näiteks Galileo, Copernicuse ja teiste niisuguste jätkumist, aga meil on tarvis ka seda, et uued programmid nagu SSA ja Kopsatkom äh, käivituksid. mis teie sellest arvate? ja lisaks olete te ka teadusminister ning seetõttu oleks oluline teada, mida te arvate Euroopa kosmoseprogrammi ja Horizon Euroopa vahelisest sünergiast. suur aitäh, kolleeg, ja nüüd palun kolleeg Sorin. suur tänu, esimees, suur aitäh, ministrid me näeme juba, et Rumeenia eesistumise ajal ja üksiti Euroopa par parlamendi valimiste ja parlamendi mandaadi lõppemise ajal on need küsimused, mis on üles kärkinud, kõik väga olulised. seetõttu on väga tähtis vaadata ka finantsküsimusi, finantsraamistikku aastateks kaks tuhat kakskümmend ja pärast ma arvan, et kõikide nende teemadega, mida siin on nimetatud, on tarvis kiiresti edusamme teha, digitaalne Euroopa, Horizon Euroopa, siis äh, kosmoseuuringuid äh, puudutav ühiskaitse, ühine kaitsepoliitika. me oleme valimistel väga lähedal, nagu ma ütlesin, ja seetõttu ma arvan, et on oluline ka ühtse Euroopa identiteeti tugevdada ja astuda samme globaalsel tasandil. pärast valimisi me peame ikkagi tagama selle, et me ei peaks jälle otsast alustama, et meil oleks midagi, kust edasi minna. Teie eesistujana peate tõesti olema väga ambitsioonikud ja võtma niisuguseid samme, et me kõik ei kaotaks pärast, pärast järgmisi valimisi. järgmine sõnasaaja, kolleeg Marinescu. suur aitäh, härra esimees. kõigepealt ma vabandan härra Karinši Euroopa Rahvapartei koordinaatori nimel. ta valiti just Läti peaministriks ja sellepärast ta ei saagi praegu siin koosolekul kohal viibida. niisiis Kristjan Karins, Euroopa Rahvapartei koordinaator ja siin komisjonis. mul on paar küsimust. esiteks, kas meil on tuumafusioni programmi osas midagi teada, Euroopa Parlamentil on mingi seisukoht selles osas ja ma arvan, et ei oleks liiga keeruline parlamendiga kokkuleppele jõuda, sellepärast et siiamaani ei ole mingisugust rahastamist veel selgunud. nüüd Euroopa Horisont, Horizon Europe, see on väga olulise tähtsusega programm meie kõikide jaoks ja teil on siinkohal väga tähtis Eh, väga tähtis missioon eelkõige just noorte ees ja nende riikide ees, kellel siiamaani ei ole olnud juurdepääsu teadusuuringute programmile, sellepärast et esimene kriteerium on suurepärasus ja paraku mina ei ole suutnud oma omalt poolt veel niisugust suurepärasuse definitsiooni leida, mis tagaks kõikidele võrdsed võimalused. kolleeg Salini nimelt ma pean paluma ka, et Etnos äh, kosmoseprogramm vajaks rahastamist niimoodi, et see hõlmaks kogu Euroopa Liidu äh, territooriumi, see on olulise tähtsusega, eriti arvestades, et ka Rumeenia ei ole üleni kaetud. ja nüüd äh, küsimus äh, minister Badalaule. Äh, kuidas te planeerite tagada geograafilise tasakaalu nendes programmides? Neid arutatakse ikka ja jälle parlamendis, eriti võttes arvesse, et see programm on tegelikult esimene omalaadne. ma tahaksin kuulda mõningaid konkreetseid ettepanekuid Rumeenia eesistujalt selles suunas just väga konkreetseid, mida te konkreetselt kavatsete teha äh, selleks, et kaitsepoliitika oleks kõrgetasemeline? suur aitäh! kui ma tohiksin paluda, et mõlemad ministrid vastaksid nüüd küsimustele ja esitaksid ka oma lõppsõnad, palun, sõna on teil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să suur tänu, suur tänu, esimees. ma alustaksin sellest, et vastan kõige keerulisemale või kõige pakilisemale probleemile ehk siis sellele, kuidas arutelud kulgevad raamprogrammide osas. ma arvan, et te tahaksite võib-olla vastust konkreetsete programmide osas ja siin ma tahan öelda, et ma isiklikku arvamust ei saa siin avaldada, ma pean ikkagi nõukogu seisukohta väljendama. nõukogu on oma seisukoha väga selgeks teinud, vähemasti siiamaani, aga ma tahan öelda teile, et need konkreetsed programmid on väga konkreetselt seotud triloogiga, nii et need triloogid, mis juba on käivitunud, nimetavad ka e, parlamendisaadikute seisukohti, nende omasid siis, kes on kaasatud e, raamprogrammi aruteludesse. Need kaks aspekti on omavahel tegelikult seotud. konkreetne programm ei tohi ületada parameetreid, mis on raamprogrammiga määratud. võib-olla me peaksime rohkem äh, nõukogu usaldama ja üritama selles suunas töötada, kuni uus otsus vastu võetakse. veebruaris toimub konkurentsinõukogu ja me võime seda teemat seal arutada vähemasti. mis minusse puutub, siis ma sooviksin teada muidugi, kolleegide arvamust, et mida me võime arutada, missuguseid diskussioone pidada, et saaks äh, veidikene kiirendada selle faili toimimist. kui meil on parlamendivalimised muidugi piiravad meie mandaati haldusseisukohast lähtudes, aga niivõrd, kuivõrd meil võimalik on, äh, me siiski jätkame jätkame omapoolset surve avaldamist ja muidugi nõukogule jääb ju viimane sõna. nüüd, mis puudutab kosmoseprogrammi, siis homme toimub mul kokkusaamine proua volinikuga ja siis me saame ka teada, missugused on komisjoni soovitused kosmoseprogrammi osas. nagu te teate, on võimalus mõningad mm, kosmoseprogrammi äh, elemendid integreerida Horizon Europe'i programmi. ja nüüd, kui me räägime suurepärasuse defineerimisest, siis kui ma olen õigesti aru saanud, siis on olemas need klassikalised süsteemid, millest lähtuvalt saame äh, institutsioonid ja kaasatud inimesed äh, hierarhilisse järjekorda panna. nii et äh, ja need on üsna konkreetsed ja täpsed, muidugi neid kritiseeritakse. aga mina usun, et jah, suurepärasust on tegelikult võimalik defineerida küll nende põhimõtete alusel ja muidugi võiks olla ju huvitav kasutada lihtsaid eh, hindamise süsteeme, pime hindamise süsteeme eh, niimoodi, et me ei tea, kes on need isikud seal, kes seal konkureerivad aga see tekitab ka teataval määral ikkagi kahtlusi, kas see on kõige õigem viis nende projektide äh, hindamiseks. suur aitäh, suur aitäh teie vastuste ja märkuste eest. ja nüüd järgmine teema, äh, kaitsetööstus ja minister Padalau, sõnajärg on teie käes. Answering the questions küsimustele vastused palun ja teiepoolne lõppsõna. minister Nikolau Padalau. esiteks vastuseks härra Dan Nikale. Te olete küll väga optimistlik oma seisukohtades, et meil on kolm ja pool kuud jäänud. mina arvan, et me peame ikkagi kõvasti kiirustama, et me suudaksime vähemasti suurema osa neid teemasid ära lahendada, mis lahendamist ootavad, aga vastuseks teie küsimusele, mis puudutab äh, tehisintellekti, siis nõukogus on väga suured murepunktid kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembris võeti vastu tehisintellekti puudutavaid tekste, seal nimetati tegevusi, mis algasid Austria eesistumise ajal, ma tahan ka rõhutada, et Austria eesistumise ajal saavutati selles vallas väga äh, suurt edu. järeldused näitavad, et oluline on pöörata tähelepanu nendele riikidele, kes soovivad tehisintellekti arendamisega töötada just globaalsel tasandil. rõhutatakse ka seda, et tähtis on saavutada Euroopa kosmoseprogrammi ja tehisintellekti vaheline sünergia. sellest oleks kasu nii Euroopa kodanikele kui tööstussektorile tehisintellekt mõjutab tööturgu oluliselt. juhitakse tähelepanu ka sellele, et inimesi tehisintellekti valdkonnas välja koolitada on oluline, samuti on oluline koolitada välja insenere ja neid, kes töötaksid niisuguse tehnoloogiaga mõningaid niisuguseid teemasid arutasime tehisintellekti kõrgetasemelises töörühmas. järelduste kallal me praegu töötame ja need esitatakse kinnitamiseks kaheksateistkümnendal veebruaril nõukogus. suur tänu! kas ma peaksin teisele küsimusele ka vastama? pentru domnul profesor Krasnodevski. N-am greșit, ok? professor Krasnodeveskile vastuseks vabandan, kui ma juhuslikult nime valesti hääldasin, ütleb kõneleja. mul oli tegelikult palju pikem vastus plaanis, aga mul kästi oma vastuseid natukene lühendada, et ma ikkagi ajaraamidesse ära mahuksin. niisiis, Euroopa Kaitsefond, see on väga olulise tähtsusega, nagu teiegi rõhutasite, mis puudutab siis meie praegust lähenemist, siis asi on nii, nagu te teate, Austria eesistumise ajal toimus esimene triloog kuueteistkümnendal ja ei, tähendab, esimene dialoog toimus kuueteistkümnendal jaanuaril, Austria eesistumise ajal saavutati üsna suuri edusamme ja me oleme planeerinud veebruari keskpaigaks lõpetada. suur aitäh Euroopa Parlamendile pühendumise eest sellele väga-väga olulisele teemale ja suur tänu ka teiepoolse ambitsioonikuse eest. nagu teate, meie seisukohad kattuvad mõnel pool ja seetõttu, kuid mitte igal pool ja seetõttu ma arvan, et meil on tarvis leida kompromisslahendus, et me saaksime ikkagi luua niisuguse Euroopa Kaitsefondi, mis Euroopa Liidu jaoks ka töötab. ma tahaksin kasutada võimalust rõhutamaks, et me peaksime lähtuma oma hiljutisest kokkuleppest Euroopa kaitsetööstuse valdkonnas tehtavate arengute osas. see on siis IDIDP. ma tahaks tahaksin vastata ka härra Marinescu väga keerukale küsimusele, mis puudutab geograafilist asukohta ja geograafilise asukoha seost Euroopa Kaitsefondiga. ma tahaksin sellele küsimusele vastata, sellepärast et liikmesriikide vahel toimuvad läbirääkimised, me üritame luua niisugust fondi, mis hõlmab kõiki liikmesriike, aga liikmesriigid peavad omavahel läbi rääkima kõik need rahastuse ja nende tegelike võimekuse teemad, võttes arvesse siis olemasolevaid riske ja ohtusid samamoodi. Te teate väga hästi et geograafiline asukoht on keeruline teema, aga ma usun, et Euroopa tasandil on võimalik luua partnerlusi, et me suudame neid partnerlusi arendada kaitsefondi seisukohast lähtudes siis mis puudutab aga meie tööstusstrateegiat, jällegi vastuseks härra Marineskule, te teate väga hästi, et paar kolm aastat tagasi oli komisjoni poliitika selline, et tööstus oleks iga valdkonna osa. nüüd aga on niisugune seisukoht, et tööstus peaks olema pigem eraldiseisev tegur, ta peaks olema niisugune põhiline tegur äh, iseeneses. see on väga oluline projekt ja see on projekt, mis hõlmab kõiki Euroopa riike nii energia tootmisest kuni suure lisandväärtusega toodeteni. ja kui te ei ole rahul selle vastusega, siis palun andke mulle teada, siis ma saan veel üksikasjalikumalt vastata. suur tänu. okei okay, uh,, thank you. hüva, suur aitäh teile. niisiis, suur tänu mõlemale ministrile, suur aitäh, et te täna siin viibisite meie hulgas suur tänu vastuste eest ja lubage mul öelda, et Rumeenia eesistumise ametlik avatseremoonia toimub täna Euroopa Parlamendis Janni majas kolmandal korrusel kell pool seitse ehk siis tähendab tunni ja neljakümne minuti pärast. tunni ja neljakümne minuti pärast üks korrus kõrgemal kui see, kus me praegu oleme, meie oleme teisel korrusel, aga vastuvõtutseremoonia amet, ametlik eesistumise alguse tseremoonia toimub kolmandal korrusel. niisiis, suur aitäh teile härrad ministrid ja me järgmiste kuude jooksul teeme tõhusat koostööd. tegelikult on teil õigus, me peaksime veebruaris kõigega valmis saama, isegi veebruari esimese dekaadi jooksul, kui võimalik, nii et tegelikult on meil ainult mõni nädal aega väga,, väga-väga lühikene aeg, aga küll me toime tuleme. igal juhul saame hakkama. niisiis, suur aitäh ja kallid sõbrad, lubage mul teie kätt suruda Eh, ja kallid kolleegid, läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. see on aruanne käimasolevate institutsioonide vaheliste läb, läbirääkimiste kohta. raportööriks on kolleeg Neokliitis Silikiotis ja käsitlemist leiab avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine. kolleeg Silikiotis, teil on meile suurepäraseid uudiseid, nagu ma olen aru saanud. aitäh, mul ei ole vaja pikalt rääkida. kõigepealt ma soovin tänada kõiki variraportööre ja nende assistente soovin tänada ka EITRE komisjoni sekretariaati nendepoolse toetuse eest. töötasime ühtse meeskonnana. see tähendas, et meil õnnestus saavutada ka oma peamised eesmärgid parlamendis. jõudsime sellise tekstini, milles, millega saame kaitsta nii ühiskonda, kodanikke, VKE-sid kui ka idufirmasid ligipääs sellele väga tähtsavale teabele, mis avalikus sektoris on, on nüüd neile tagatud. muudatusettepanekutega soovitati kaitsta isikuandmete kaitsesse puutuvat. samuti sooviti BSI määrus kooskõlla viia andmekaitsemäärusega soovisime ka tagada võrdsed tingimused nendele ettevõtetele, kes jäävad direktiivi kohaldamise alla ja neile, kes kohaldamise alla ei jää. nõukogu ja komisjon võtsid arvesse ka meie argumenti, et meil on vaja mõjuhinnangut. nõud, nõustusime, et artikkel üks kustutatakse, aga kutsume liikmesriike üles laiendama seda direktiivi ka erasektori ettevõtetele selleks, et äh, võrdsed tingimused oleks tagatud seniks, kuni vastav direktiiv jõustub. ligipääs peaks olema tasuta, see on, õnnestus meil saavutada. samuti õnnestus meil äh, kõrgema väärtusega andmetest nimekirja kohta sätted sisse saada, samuti mis puudutab sotsiaalmajanduslikke kriteeriumeid Need küsimused puudutavad kodanike igapäevaelu, samuti keskkonda puudutav statistika, ettevõtteid puudutav statistika. see tähendab, et meil on ka selles vallas suurem läbipaistvus. mis veel väga tähtis, me saame nüüd parlamendina ka sõna sekka öelda selles, kuidas neid kategooriaid tulevikus delegeeritud aktides valitakse see on tarvilik selleks, et neid nimekirju laiendada. nimekirju saab lai-, pikendada, laiendada ainult delegeeritud aktide kaudu, see tähendab, et kõik, kõigi osapooltega tuleb konsulteerida. mitte mingil juhul ei saa aga nimekirjast midagi kustutada, kategooriaid samuti vähendada. samuti omalt poolt nõustusime sellega, et kasutatakse rakendusakti kui, sellega seoses, kuidas neid andmebaase valitakse, avalikul sektoril on siin natukene mänguruumi äh, ettepaneku, direktiivi ettepaneku rakendamisel. lõppsõnaks sooviksin öelda, et selle direktiivi uuesti sõnastamine on väga tähtis digitaalse majanduse jaoks. ma soovin tänada ka meie komisjoni esimeest, kes ulatas meile abikäega kolmepoolsetel läbirääkimistel. aitäh! Thank you very much. aitäh. tuleks veel lisada, et eile kell viis pärastlõunal jõudsime läbirääkimistega lõpule. kui see veel selge ei olnud teile, aga Neoklis, suur tänu selle eest, et rääkisid meile tulemustest. tulemused on tõesti Euroopa Parlamendi jaoks hiilgavad. suur tänu, järgmisena päevakorras Danica ja Horisont Euroopa, Euroopa Horisondi programm. Danica, kuhu me oleme jõudnud? mitte kuhugi. aitäh mulle sõna andmast. rääkisime sellest teemast just Rumeenia teadusministriga Nemad äh, võtavad ju eesistumise üle, eesistujaga meil probleeme ei ole, mõne liikmesriigiga ka küll ja nõukogu talitustega, kuna nemad otsustasid, et nad seavad kahtluse alla õigusliku aluse, et parlamenti ei kaasataks otsustusprotsessi, kaasotsustusmenetlusse, vaid ainult konsulteeritakse, parlamendile see muidugi ei sobi see sõnum, mille täna edastasin, palusin Rumeenia teadusministril selle edastada ka nõukogule. nimelt kõik need ebamõistlikud takistused, meie ei näe mingit põhjust, miks nõukogu viivitab otsustega või keeldub äh, programmi koostamisest äh, ja ei näita omalt poolt mingit tahet äh, nende failidega lõpuni minna. Euroopa Parlament esitas äh, täiesti hariliku taotluse äh, jätkata hariliku menetlusega, äh, no mida kasutati ka Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga. teine läbirääkimiste voor toimub järgmise teisipäeva õhtul, alustame kell üheksa ja ajakavas on ette nähtud, et lõpetame teise vooru kolmepoolsetel läbirääkimistel kell kuus hommikul ja kui vaja, lisaks neljandale voorule korraldame ka viienda. meie eesmärgiks on jõuda nõukogus lõpliku kokkuleppeni, me näeme, et komisjon on enamikus küsimustes meie poolel, ka selles, mis puudutab õiguslikku alust äh, ja kui nad otsustavad eh, või usuvad, et järgmise parlamendi äraootamine on neile parem, mis tegelikult oleks vale, siis eh, peavad nad võib-olla alustama jälle nullist, võivad teha mida iganes soovivad. mina ei usu, et eh, oleks hea mõte edasi lükata arutelusid rohkem kui ühe aasta ja kui pärast seda ei õnnestu meil võib-olla midagi ette võtta selles failis, komisjoni, nagu te teate, paigas veel ei ole, siis mõnda aega ei ole kedagi, kes läbirääkimistel tulevikus osaleksid mõnda aega. volinikud on ka uued, jah, muidugi uus komisjon, uued volinikud, kes võib-olla soovivad kõike, kõik pea peale pöörata nagu te teate, siis äh, mu-, va-, vahetub ka lisaks volinikele töötajaskond äh, ja seetõttu meie usume, et kui ametisse asub äh, uus komisjon, uued volinikud, uued töötajad, siis kõige varem novembris parimal juhul äh, Äh, õnnestub neil töödega alustada. seega sellist äh, suhtumist nõukogu poolt on väga keeruline kuidagi põhjendada. see ei ole poliitiline fail, see on väga tehniline. meil on äh, lahknevad arvamused parlamendis seoses ühehäälsusega, on lahendusi, mis on milles oleme juba kokku leppinud. aga mida sa soovitad teha? ootame ja vaatame, mis on, mis toimub teisipäevasetel läbirääkimistel, kui on mingisuguseid muutusi nõukogu käitumises, siis annan teile muidugi teada, kas on omalt poolt edasisi samme vaja. meil on B-plaan ja C-plaan olemas. saadan üht-teist ka kirjalikult hiljem. me teame me loodame, et nõukoguga on ruumi veel konstruktiivseks dialoogiks. aitäh! kolleeg Salini, kas äh, sinul on paremaid uudiseid? minu läbirääkim-, läbirääkimised on väga head, mina olen väga rahul. ning mis puudutab kosmoseprogrammi, siis äh, oleme samal meelel kolme institutsiooniga, Euroopa Komisjon, Nõukogu ja parlament. mõned pisikesed õiguslikud probleemid on, mis puudutab uue ameti ülesannet äh, komis- ja Euroopa Komisjon, aga ma usun, et meil õnnestub ka selles kok-, hea, hea kokkulepe saavutada. eriti pärast esimest läbirääkimiste vooru olen väga optimistlik meil on äh, enne teist äh, läbirääkimiste vooru veel tohutult äh, tehnilisi kohtumisi veeb-, veebruari teises pooles teine voor peaks toimuma. ja nagu ma eelmisel koosolekul ütlesin, te teate, et meil on Euroopa Parlamendi tugev mandaat ning nüüd ootame head mandaati ka nõukogult. aga ma ei tea, kui kaua me seda ootama peaksime. meie eesmärgid on selged, ligipääs kosmosele, valitsused, juhtimine. jätkame arutelusid tehnilistel kohtumistel. aga ma pean ütlema, et ma olen väga optimistlik minu jaoks äh, sujub kõik äh, kenasti, ma teie eest ei äh, saa rääkida, aga ma usun, et enne valimisi jõuame lõpule sellega. suur tänu selle eest. täielik pealkiri on Liidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu kosmoseprogrammi ameti loomine. suur tänu, kolleeg nende kommentaaride eest. kas kellelgi on küsimusi? ei ole küsimusi. siis järgmine äh, punkt päevakorras puudutab Euroopa Kaitsefondi loomist. ja raportööriks on kolleeg Krasnodebski, palun. Dziękuję bardzo, więc e, rzeczywiście odbyliśmy już pierwszy dialoog 16 stycznia. aitäh kuueteistkümnendal jaanuaril esimene triloog aset leidis, ainult kolm tundi kestis, seega üsna lühike kohtumine see oli. volinik ja minister esindatud. alustasime lihtsamatest artiklitest, kuigi meie eesmärgiks oli, et läbi võtta kõik artiklid. nüüd tulemustest me näeme, et meil õnnestus jõuda mitme kompromissini, kaitsefondi eesmärkidest rääkisime. nõukogu nõustus parlamendi ettepanekutega mitmel juhul, arvamused lahknesid üksikasjades mõnel juhul. nõukogu soovib, et et oleks rohkem piirkondlikke prioriteete, parlament eh, soovib, eh, et käsitletaks rohkem Euroopa Liidu eh, strateegilisi kavu ning eraldi teemana käsitleti eelarvet. kõik osapooled olid nõus, et praegu ei ole aeg langetada otsuseid eelarve kohta Euroopa Parlament eh, ei soovi, et eelarve vahendeid eh, kantaks teistest programmidest üle siia fondi, kuna selle fondi iseloom on teine, seega tsiviilkulutusi ei tohiks segi ajada eh, sõjaliste kulutustega. Euroopa Parlament sooviks samuti kindlat eelarvet et äh, uue tehnoloogia jaoks äh, arutelud, läbirääkimised praegu selles küsimuses on veel pooleli, mida veel? rakendamine, rahastamine, parlament äh, kaitses siin mõtet, et fondi peaks juhtima ja haldama Euroopa Komisjon, aga nõukogu soovib kaudsemat juhtimist seda seetõttu, et mõnel juhul komisjon oleks sellega nõus, lisaks äh, on kü-, küsitavad kaudsed kulud, laua ümber leiti, et meil on selles küsimuses vaja paindlikku lahendust, eriti just VKE-de jaoks kokkuleppele ei jõutud, konsensust ei saavutatud selles, millised kaudsed kulud peaksid olema, nõukogu rääkis viiekümnest protsendist, parlament leidis, et siin on kaks varianti, kuidas mida valida, et lävend peaks olla kõrgem või et lävendit üldse ei ole ning samuti projektide valimine. siin lahknesid arvamused nende kriteeriumide osas, mida kasutada. nõukogu esitas omapoolse ettepaneku, kus kaaluti täiendavaid kriteeriume, näiteks äh, koostöötase liikmesriikide vahel meie ütlesime, et probleem tekib selle määratlemisel, nüüd ootame, kuidas äh, nõukogu meile vastab. praegu on meil äh, pooleli äh, tehnilised kohtumised, järgmine triloog toimub viiendal veebruaril ja minu poolt veel paar sõna kõige suurem probleem tegelikult on parlamendis endas. nimelt mõned meie kolleegid on avaldanud kõhklusi selles küsimuses ja mitte ainult eh, seekord eh, sellel triloogil ja selles küsimuses. seega tekib küsimus, kuidas me saame läbi rääkida, kui me ei suuda ise keskiski kokku leppida. Eh, hea näide on siin veel mitmeaastane finantsraamistik, artikkel viis ka mõned äh, kolleegid siin kojas on öelnud, et neil on probleeme ka nende otsustega, mis on juba parlamendis langetatud. aga me peame jõudma kokkuleppele enne selle mandaadiperioodi lõppu, seega ma arvan, et äh, sellisteks aruteludeks enam aega ei ole. eelarve kohta midagi konkreetset veel öelda ei saa. aga ma arvan, et me peaksime vähemalt äh, oma töö, oma arvamuse välja kujundama selles failis üks, mis veel probleeme tekitab, äh, on see, et tundub, et läbirääkimised äh, on parlamendisisesed, toimuvad kuskil kulisside taga. aga ma arvan, et me saame ka selle probleemi, probleemi lahendada, me saame isekeskis avalikult sellest probleemist rääkida. ja mis puudutab Euroopa ühendamise rahastut, siis äh, me oleme kokku leppinud, milline, kuidas võiks välja näha võimalik lahendus on algusest peale selge, et meil on seda vaja, me tahame seda ja see on ka teostatav. vähemalt parlamendi õigusteenistus äh, on seda meelt. oleme neilt sellise kinnituse saanud. tegemist on sellise failiga, mille me saame enne mandaadiperioodi lõppu lõpetada. aitäh nende kommentaaride ja selle selgituse eest, äh, need olid väga head tähelepanekud. meie komisjoni jaoks on see väga tähtis teema. millal me saame läbirääkimised lõpule viia, kuidas tulemus välja peaks nägema. tundub, et aprillis saaksime seda juba hääletada. järgmiseks Euroopa ühendamise rahastu loomine ja proua Virkunen, meie raportöör, saab nüüd sõna. aitäh Äh, esimees. alustasime kolmepoolsete läbirääkimistega eile, esimest korda kohtusime, seega nagu te teate, on see transpordi- ja tööstuskomisjonide ühine raport. ma ei eeldagi, et siin suuri probleeme võiks tekkida, nõukogu ja parlament oma seisukohtades on üsna lähedal üksteisele. eile keskendusime peamiselt transport, debati küsimustele, mõnele horisontaalsele küsimusele. järgmine nädal tehnilistel kohtumistel käsitleme energiavaldkonda põhjalikumalt. digitaalses osas ma ei näe suuri raskusi. Energi-, energia osas teatav on uus element, piiriülesed taastuvenergia projektid nagu te mäletate, komisjon äh, nägi ette kümme protsenti energiafondist äh, taastuvenergia projektidele. meie komisjon äh, tõstis selle viieteistkümnele protsendile, täiskogus oli tulemuseks kakskümmend protsenti taastuvenergia piiriülestele projektidele. nõukogu seisukoht on samuti komisjoni seisukohast, ettepanekust kõrgem, viisteist protsenti, seega seda me veel peame arutama nõukoguga, mõned teised elemendid võib-olla veel, energia äh, komponendis. oleme kavandanud kaks äh, triloogi veel ja ühine komisjoni koosolek märtsis transpordi ja tööstuskomisjoni vahel. loodetavasti triloogi tulemus on siis selge, täiskogusse jõuaksime aprillis. meil on äh, praeguseks olnud ainult üks triloog, oleme kavandanud ka mitmeid tehnilisi kohtumisi, seega tulemused on äh, võimalikud, jõuame kindlasti kompromissideni was. Yeah. Uh, uh, thank you, thank you very much and as.... suur tänu, kas see on kõik? hästi. ma saan aru, et eile leidis aset esimene kolmepoolsete voor ja peamiselt käsitleti transpordisektorit ning järgmistel kordadel äh, arutatakse rohkem ITRE komisjoni teemasid, muide härra Marinescu vastutab just transpordikomisjonis äh, selle küsimuse eest. ta on ka ITRE komisjoni täisliige, see on meie jaoks väga hea olukord. väga hea. suur tänu teie äh, ettekannete eest. loodetavasti sujub kõik äh, ladusalt ja jõutakse kiiresti juba selle mandaadi jooksul tulemusteni. kallid kolleegid, punkt seitseteist on nüüd käsitletud, punkt kaheksateist päevakorras on arvamuste vahetus volinik Julian Kingiga julgeolekualaste teadusuuringute eelarve kohta järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. suur tänu, et meie komisjoni täna tulite, härra volinik me peame arutama julgeolekualaste teadusuuringute eelarvet järgmises äh, finantsraamistikus. see küsimus on väga tähtis, äh, tähtis äh, nii parlamendile kui tervele Euroopa Liidule. me sooviksime kuulda tulemuste hetkeolukorra kohta Euroopa julgeoleku teadusuuringute programmis Äh, programmi rahastatakse seitsmendast äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend raamprogrammist, äh, seitsmes raamprogramm Horisont kaks tuhat kakskümmend, nagu te teate, kaheksas raamprogramm. Teie külastamine komisjonis on väga, tuleb väga õigel ajal, võttes arvesse arutelusid Horisont kahe tuhande, Euroopa Horisont programmi kohta ja kõnelesime ka Euroopa Kaitsefondist, mõnes punktis need sarnanevad, mõned, mõnes erinevad, aga mitte nüüd nii palju. tööstuse jaoks on Kaitsefond oluline ja julgeolekualaste teadusuuringute eelarve raamprogrammis samuti. härra volinik, palun, saate sõna uh, suur tänu, esimees, lugupeetud liikmed, aitäh kutse eest ja võimaluse eest siin komisjonis arvamust avaldada. ma tean, et räägin siin suurte ekspertide foorumi ees ja loodetavasti õpin ka mina sellest arvamuste vahetusest sama palju kui teised mul on väga hea meel selle teema käsitlemise eest teiega, tegemist on valdkonnaga, mis on väga huvitav, pakub teile äh, pinget ja ma loodan, et äh, me avastame, et me oleme üldiselt ühel meelel. ja selles lootuses äh, palun lubage mul alustada ja äh, rääkida varasemast ja hiljem ka siis tulevikust nagu te, ma tean, et te teate, ma olen teiega rääkinud osadega, siis meie ees on keeruline muutuv oht, ohukeskkond. mina olen kaks ja pool aastat tööd teinud selles valdkonnas ning kõikides töövaldkondades Julgeolekuliidu küsimustes, kas tegemist on äh, terrorismivastase võitlusega, radikaliseerumisvastase võitlusega, kas klassikalise küberjulgeolekuga, küberohtudega, mis puudutavad ohtusid süsteemidele, platvormidele, taristule või kas tegemist on uute eh, ohtudega, kus väärkasutatakse meie ühendatust, et meid kahjustada eriti meie demokraatlikke institutsioone, kahjustada meie demokraatlikke protsesse ja ei tohi unustada ka organiseeritud kuritegevust. kõigis äh, nendes mõõtmetes on ohupilt äh, muutunud ja arenenud ja meie peame sedasama tegema oma reageeringutes julgeolekualased teadusuuringud on oluline osa sellest, seega on tähtis, et meil on õige rahastatus, õige korraldatus ja me mõtleme tulevikuperspektiivi peale, kuidas seda korraldada ja ma tahaksin teid tänada teie panuse eest äh, sellesse valdkonda, mille puhul ma usun, et äh, me mõtleme äh, ühtemoodi, kuidas me saame neid teadusuuringuid niiviisi arendada, et need täidaksid meie huvisid, arvestades muutuvat keskkonda me peame ajaga kaasas käima nende muutuvate ohtude ja väljakutsetega, see tähendab, et meil on vaja teadusuuringuid, mis on suunatud mis vastavad äh, meie ekspertide vajadustele, meie äh, õiguskaitseorganitele, poliitikakujundajatele ja eriti oluline minu arvates, loodetavasti nõustute, kuna äh, selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu rahastat-, poolset rahastatust teadusuuringutesse, kaks miljardit, millele viitasite, seitsmendast, kaheksandast raamprogrammist puudutavad äh, poolt avalikku rahastust tea-, äh, julgeolekualaste teadusuuringute puhul Euroopa Liidus. ja see on palju suurem osa kui teistes teadusuuringute valdkondades. Horisont programmis tervikuna on see pigem viisteist, kümme kuni viisteist protsenti võrreldes siis selle viiekümne protsendiga, mida ma mainisin seega tuleb välja, et äh, praktikas on mitmeid liikmesriike, kes peaaegu täielikult äh, sõltuvad Euroopa Liidu äh, julgeolekualastest teadusuuringutest, et uuringuid teha ja meil on eriline vastutus, et tagada vähemalt see osa horisondis ning on ka teatud eeliseid Euroopa Liidu üleses äh, uuringutes, äh, see võib ja äh, suurendab mõju, et võidelda piiriüleste pii- ja riikideüleste ohtudega, mis meie ees on. ja kui see töö on hästi tehtud, siis teadusuuringute tulemused on ka asjakohaselt kättesaadavad kõigile see aitab samuti ka säilitada ja välja töötada e-, edukat Euroopa kaitsetööstust, kuigi siin on ka mõningaid väljakutseid, kui see töötab, siis aitab see kaitsta töökohti ning tagab autonoomia selles olulises valdkonnas. sel põhjusel Euroopa Liidu kulutused on kõrge lisandväärtusega, rahastatakse projekte väga paljudes valdkondades, mis puudutab elektroonilisi tõendusmaterjale ja nii edasi ja nii edasi. väga oluline on, et see töö mitte ainult ei jätku järgmise finantsperioodi käigus, aga nii palju kui võimalik leiaks tugevdamist ka horisondi käigus. ja ma loodan, et te olete sellega nõus. meie teadusuuringute programm keskendub kolmele valdkonnale ehk siis äh, katastroofi äh, vastupidavad äh, ühiskonnad, bioloogilised rünnakud, tuumaõnnetused, ohud ja, ja julgeolek ning küberjulgeolek katastroofidele vastupanu osas on meil vaja oma võimekust ennetada, reageerida ja taastada katastroofide järel, kas siis looduskatastroofide puhul näiteks, maastikepõlengute puhul nagu Portugalis ja teistes liikmesriikides ja ka rünnakute puhul, mis meie arvates kuulusid minevikku, aga kahjuks nüüd oleme näinud, et Äh, nagu äh, näiteks Salisbury ähm, tänavatel. meil on vaja jätkata tööga selleks, et parandada äh, avaliku ruumi kaitset ja, ja kriitilise taristu kaitset. tõeline nõudlus liikmesriikide ametivõimudelt puu- ja linnavõimudelt teha koostööd, et vastupanu täiendada meil on vaja innovaatilisi lahendusi kiiresti arenevate küberohtude osas. tegemist on täieliku muudatusega teadlikkuse osas, mis puudutab küberohtu eh, kõigil tasanditel ja liikmesriikide poolt on tõeline nõudlus teha koostööd ja neid väljakutseid lahendada. see puudutab ka uute tehnoloogiate väljatöötamist, aga ka meie äh, mõistmist äh, inimtegurist, mis on taustal, mis motiveerib, mille põhjal noorest saab radikaliseerunud, paremini mõista käitumismustreid, mis on seotud terrorirünnakutega, selleks et me saaksime oma reaktsiooni parendada meil on vaja kuulata kodanikke ja võimaldada nende panust meie teadusuuringutesse selleks, et innovaatilised tehnoloogiad oleks välja töötatud nii, et need äh, oleksid kooskõlas nende ootustega ning äh, kinnitada neile, et sellest peetakse alati kinni, lähtudes põhiõigutest, privaatsusest ja eetilistest äh, tõekspidamistest, sest edukas julgeolekupoliitika äh, peab lähtuma põhiväärtuste austamisest, vastasel korral kaob avalikkuse toetus. me saame julgeoleku teadusuuringute mõju äh, paremini hallata, me saame tuvastada paremini vajadused äh, ning äh, poliitikakujundajad ja praktikud, õiguskaitseorganid ja teised peaksid defineerima võimekused, mida nad vajavad selleks, et tulevaste julgeolekuohtudega toime tulla. praeguse Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis eh, on vastavad teadusuuringu pro programmid kaasanud eh, eksperdid eh, see on olnud edukas, et paremini tuvastada nende vajadused ja me peame kindlasti selle lähenemisega tulevikus jätkama. samuti usuma, et Euroopa Liidu ametid, väga edukad ametid selles valdkonnas, Europol äh,, Äh, Piiri- ja Rannikuvalveamet ja teised peaksid olema enam kaasatud äh, vajaduste tuvastamisele Euroopa Liidu tasandil ning projektide mm, hindamise tasandil ning täitma rolli ka tulemuste äh, kasutamisel, mis tulenevad teadusuuringutest vaadates praegust Horisont kaks tuhat kakskümmend ettepanekut, läbirääkimised käivad, teie komisjon on teinud ettepaneku jagada kaasav Äh, ühiskonna klaster mitmeks ning äh, julgeolekusektoris teete ettepaneku detailsemalt käsitleda teatud tegevussuundi, mis puudutab sekkumist näiteks piirihaldusesse või piraatluse või äh, võltskauba puhul ning konflikti ennetuse ja rahu toetamisega väljaspool Euroopa Liitu head kolleegid, ähm, meie igal juhul toetame eraldi klastrit, mis puudutab äh, turvalisi ühiskondi ja jääme ootama erinevaid ettepanekuid nendes valdkondades, äh, mida te silmas peate. komisjon on teinud ka ettepaneku selle klastri osas, mis peaks, millest kaks protsenti peaks Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastusest minema ja loomulikult peame me ootama äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemusi MFF-i osas, aga ma usun, et komisjoni ettepanek ja parlamendi raport on heaks baasiks tagada korraliku rahastamise äh, julgeolekualaste teadusuuringute puhul. ja lõpetuseks, nagu mainisite ja ma tean, et see on eriti huvipakkuv teie komisjonile, tahaksin rääkida kaitseuuringutest. Horisont Euroopa Horisont ähm, loob õigusliku aluse kaitseuuringute programmiks, aga samas on see osa ka eraldiseisvast kaitsefondist, kus on spetsiifilised reeglid ja menetlused ja rahastamiseks on määratud enam kui neli miljardit Euroopa Kaitsefondis seega siis on sünergia ja me peame tagama selle, et need toimivad Euroopa Kaitsefondi äh, ja Euroopa Horisondi vahel, teisest küljest me peame tagama, et mõlemad, nii tsiviil- kui ka kaitse teadusuuringud äh, saavad kasu ning äh, oleks välditud dubleerimine, aga ma usun, et parlamendi seisukoht on see, et on vaja siin selget vahet teha nende kahe programmi puhul. ja lõpetuseks äh, sooviksin teid tänada parlamenti ja eriti seda komisjoni tehtud töö eest, teie püsiva huvi ja toetuse eest julgeolekualaste teadusuuringute osas äh, osana sellest programmist, mis minu arvates olulisel määral äh, mõjutab, et muuta meie ühiskond veidi turvalisemaks suur tänu, lugupeetud volinik, väga selge äh, sõnumi eest ja väga avatud äh, ettekande eest. meie jaoks on oluline teada piisavalt äh, julgeolekualaste teadusuuringute rahastamise kohta. rahvapartei nimel, palun härra Eeler. jah, aitäh, et tutvustasite viimaste aastate tehtud tööd ja ja me kõik näeme, milline saab olema meie kaotus Ühendkuningriigi lahkumise puhul Euroopa Liidust, aga eks näis. tulles nüüd teema juurde konkreetsemalt, meil on hea meel selle sõbraliku pokkeri näo eest, komisjoni ja nõukogu vahel, kolmandat korda on äh, parlament äh, rääkinud spetsiifilisest äh, teadusuuringute programmist ja minu arvates on väga oluline vahet teha nendel teemadel ja see on täiesti loogiline. kui tohib, siis paar sõna minu poolt juba ütlesite, et piirikaitse puhul näiteks, arvestades teisi otsuseid nõukogu ja komisjoni poolt, siis lisaks sellele äh, võltskaubad ja piraatkaubad, see on oluline teema, see on tõsine kaotus Euroopa majandusele, teiseks äh, ei ole see hästi mõistetud oht, arvestades, et eksperdid arvavad, et neli protsenti Euroopa ravimitest, mis müüakse meie kodanikele, ei ole originaalravimid, vaid on mingi hämara päritoluga ja on ohuks Euroopa kodanikele. ja kolmandaks piraat- ja võltskaupade puhul näeme me üsnagi madalat riski kuritegevuses, aga selle kaudu on üha enam rahastatud terrorirünnakuid ja sellepärast on oluline sellega tegeleda. aga te ei viidanud parlamendile tähtsale teemale, mis puudutab koordineerimist ja toetamist eh, ning sünergiat sekkumise valdkonnas me uuendame oma ettepanekut, et oleks loogiline teha suuremat koostööd Euroopa institutsioonide vahel ja kas komisjoni või Euroopa tasandil, näiteks nagu Europoliga, sest me leiame, et arvestades, et meil on teadusalane programm, milles on paarsada miljonit ja see, et me rahastame küber äh, julgeolekukeskust Europoli puhul tühise viie kuni kümne miljoni euroga, oleneb, kuidas seda kokku lugeda, siis oleks loogiline see institutsioon integreerida ja täiesti loogiline oleks mõelda, kuidas teatud äh, protsent suunata sellele ametile, äh, ükskõik millise peadirektoraadi kaudu siis äh, seda reguleerida aga praktilisel tasandil oleks loogiline see, et me näeksime eelarves ette ka vahendeid nagu e, ametile nagu Europol. see on ebaõnnestunud siseministrite ja teadusministrite tõttu, sellepärast et nad kartsid, et nad kaotavad mingi osa prioriteedist, et osa prioriteedist äh, läheb kaotsi, aga Europol ähm, ei saa kõike vajalikku teha, kõiki teadusuuringuid näiteks, mis puudutaks selliseid olukorda, kus turuhuvi puudub, aga seda võiks minu arvates kaaluda ja viimaseks viitaksin eelarvele, viitate õigustatud kahele protsendile, see tähendab, et eelarved on oluliselt suurendatud alustasime viisteist aastat tagasi viiekümne miljoni euroga ja nüüd tulles kahe protsendini eelarvest, on see täielik, täiendav hoog ja ilmselt ka väga nähtav ja mul on väga hea meel, et esimestel kohtumistel, mitte eelarve osas, aga sisulistel teemadel tundub, et komisjon ja nõukogu on ühel meelel selles osas, et me peaksime rõhutama eh, julgeolekualaseid teadusuuringuid, aitäh! suur tänu ja järgmisena kolleeg Krasnodelski. aitäh, mul on küsimus, millele viitasite oma kõne lõpus ehk siis kuidas see vahet tegemine, nagu õigustatult ütlesite, mis on äh, Euroopa Parlamendile väga tähtis, et vahet teha teadusuuringud, mis on kaitsealased ja Euroopa Kaitsefondi äh, uuringud ja Horisont kaks tuhat äh, kakskümmend osas. aga minu küsimus on järgmine, kas te arvate, et praktikas on võimalik seda vahet teha? klassikaline äh, kaitsetööstuse toode, äh, tangid või lennukid, see on iseenesestmõistetav, aga kui me räägime näiteks küberjulgeolekust, siis kuidas me saame seda vahet teha? sest äh, ma arvan, et paljud teadlased teadusuuringutest Euroopa Horisondi käigus puudutaks ka näiteks äh, kaitsealaseid prioriteete. kas te arvate, et äh, tuleviku osas on võimalik seda niiviisi, seda vahet teha? kas on võimalik see vahe säilitada? parlamendi jaoks oli väga oluline öelda, et meil on vaja selget vahet tegemine näiteks sotsiaalfondi äh, ühtekuuluvusfondi puhul, et äh, raha äh, mis on ette nähtud klassikaliste eesmärkide täitmiseks, ei läheks kasutamisele selleks, et toetada kaitsetööstust, aga Euroopa Horisondi puhul eriti arvesse võttes uusi valdkondi nagu küberjulgeolek, siis mainisite ka seda demokraatlike protsesside mõjutamist Euroopas, meie liikmesriikides ja ma arvan, et see vahetegemine on väga keeruline, võib-olla on see ainult minu arvamus, mida teie isiklikult arvate selle kohta, aitäh. härra Rüübik, palun. suur tänu kõigepealt, jah, tegemist on tähtsa teemaga ja ohud, mis esile kerkivad, suurenevad ja väga dünaamilisel viisil. nagu te teate, siis Euroopa Parlamendis on meil vastav suve komisjon, mis käsu-, kasutab teatud hindamismetoodikat ja on läbi viidud ähm, siis äh, mis puudutab äh, libauudiseid äh, ja erinevaid valdkondi sellega seoses ja väga oluline on kõik, äh, sest need tegevused arenevad väga kiiresti ja libauudiste puhul näiteks kus poliitikud usaldavad ajakirjanikke ja aga samas võivad sattuda tõsistesse probleemidesse küsimus on selles, kui Euroopa Horisondi puhul lähtuda ka julgeoleku äh, tegevustest, siis peab arvesse võtma ka andmete omandi teema. kui me kasutame oma seadmeid, siis seadmed ei kuulu tegelikult meile, see ei ole tõeline omand, sest kui see avada, siis seal on kuuskümmend lehekülge reegleid ja rakenduse kasutamisel on vaja lubada mitmeid funktsioone nagu mikrofon ja kaamera ja telefonis on võimalik teha väga palju ilma igasugust teavet selle kohta andmata ning MIT äh, uus osakond äh, New Yorgis üritab analüüsida, kes äh, laeb andmeid üles ja alla nii minu kui ka teie puhul, ehk siis tavaliselt ei ole meil mingit ideed, mis andmeid kogutakse, kuidas rakendused on ühendatud ja kuidas andmeid pärast müüakse telefoninumbrite või e-kirjade puhul Äh, võib alati tekkida küsimusi, kuidas neid kasutatakse, aga inimestel on äh, suur huvi oma andmete kaitse suhtes. milliseid algoritme kasutatakse, näiteks minu andmete puhul see huvitab mind. kas on võimalik, et tekib mingi kaardistamine nende puhul, ehk siis, et algoritm ei ole ainult äh, vähesele hulgale eliidile kättesaadav kas oleks võimalik, et ka eh, oleks Euroopas selline laialdane kava, kus meil on võimalik inimestele öelda, mis toimub äh, meie seadmetes ja võimalikult kiiresti meil on vaja läbipaistvust ja meil on vaja usaldust, aitäh. suur tänu, kolleeg. jah, palun loomulikult järgmine kõneleja. härra Eeler uuesti. ma arvan, et väga hea oleks veidi ähm, ette vaadata, milline oleks teie ideed seoses programmiga. esimese programmi käigus üks koma kolm miljardit umbes, hiljutis üks koma seitse miljardit ja kui me tahame komisjoni ettepanekuga toime tulla ja kus on ette nähtud siis äh, kui peaaegu kaks miljardit eurot sellele programmile. ma ei taha kuidagi seda negatiivne olla, aga kui üks miljard oleks antud Europolile, siis oleks tegemist maailma suurima politseiorganisatsiooniga aga küsimus on selles, et pärast kahte programmi, kuidas me tagame selle, et need programmid äh, oleksid reaalsusega paremini kooskõlas. alati on väga keeruline äh, määratleda julgeoleku taset. mida te arvate sellest, et nagu öeldud, Europolil on viis kuni kuus miljonit äh, küberjulgeoleku keskuse rahastamiseks ning programm on sada kaheksakümmend miljonit eurot äh, ette näinud äh, selle alasteks uuringuteks ja mida te arvate koha, äh, kuidas seda analüüsida ja milline on visioon ja perspektiiv? aitäh ja üks märkus või küsimus minu poolt. Euroopa julgeolekualased teadusuuringud on rahastanud kümneid või isegi sadu projekte seitsmendast ja kaheksandast raamprogrammist. ja ma mäletan algust. kõige populaarsem äh, programmidest oli topeltkasutusega tehnoloogiate programm ehk siis julgeolek ühest küljest ja teisest küljest, kuidas aidata näiteks puuetega inimesi ja me nimetasime, kasutasime siin ingliskeelset sõna double use, topeltkasutus. kui me soovime võib-olla vahet teha kaitse ja julgeoleku valdkonna vahel, siis võib-olla peaksime me enam mõtlema jällegi, et tegemist on sarnaste tehnoloogiatega ehk siis topeltkasutusega tehnoloogiatega nii julgeoleku kui siis kaitsevaldkonnas see oleks uus lahendus topeltkasutusele, mitte siis tsiviilvaldkonnast, aga julgeoleku ja kaitse. ehk siis see oleks eh, siis topeltkasutusega tehnoloogiad, eh, mis eh, võiks olla mingiks lahenduseks, sest tingimata ei ole eesmärgiks välja töötada neid mõlemal eesmärgil ja parem on see, kui meil on üks tehnoloogia ja kasutada seda nii julgeoleku kui ka kaitsevaldkonnas. ehk siis see oleks uus lähenemine minu arvates äh, sellele mõistele topeltkasutusega. palun, lugupeetud volinik uh,. Thank you and thank you for those questions. suur aitäh nende küsimuste eest. on asju, mida ma saan kohe selgitada ja mida, teised asjad, mida ma saan selgitada arutelude käigu, käigus. klaster, mis te välja pakkusite, on tegelikult hea mõte ja ma arvan, et me põhjalikumalt seda kaaludes jõuame ka sobiliku lahenduseni teie ja sidusrühmadega läbiarutamine, mis on tegelikult nende projektide murdepunkt, läbimurd, need on olulise tähtsusega ja kõik see, mida ma täna siin räägin, tegelikult on minu isiklik seinu, seisukoht. ma arvan tõesti, et need valdkonnad, mida ma nimetasin noh, neid ma nimetasin sellepärast, et minu arvates need on olulised valdkonnad, mida me peame silmas pidama. muidugi aja jooksul ja arutelude käigus tekib teisigi valdkondi. Teie tõite välja ühe konkreetse valdkonna ehk siis toetus ametitele ja ma nimetasin ameteid eraldi sellepärast, et minu arust mitte ainult need suured, näiteks nagu Europol, Frontex, me ei ole ainsad, me oleme viimastel aastatel julgeolekuvaldkonnas terve hulga ameteid loomud, loonud ka väikesi ja eelkõige need, mis on kübervaldkonnas tegevad, peaksid omama suuremat rolli just meie teadusuuringutes üldiselt ma olen üsna avatud aruteludeks, et kuidas see peaks töötama ja see peaks tegelikult töötama nii, et me tooksime neid lähemale programmide moodustamisele praegustes struktuurides. Mm, ja mingisugune küsimus vist puudutas ka seda, et me peaksime neid tegelikult rahastama ja seda olen ma ka igati valmis arutama. ma ütleksin, et mm, kuigi see ei et tegelikult ei ole õige öelda, et me oleme alustanud rahastamist, meil toimuvad arutelud, aga arutelud, mis on väga täht-, tähtsad, tavaliselt lõpevad sellega, et leitakse hea rahastusviis meie ametite jaoks. aga vaatame, kuidas me saaksime äh, neid veelgi parandada, veelgi rohkem kui praegu või, või kui me varem seda teinud oleme. suhted kaitse, julgeoleku ja tsiviili vahel on minu arust üks valdkond, mida on tarvis hoolega vaadata. ma ei tea täpselt, mis need järeldused saavad olema, aga seda on tarvis vaadata ja uurida eelkõige just küberkontekstist lähtudes, see tuleb välja ka väga paljudest teie poolt esitatud küsimustest. nii et äh, meil on praegu olemas äh, Horizon Europe, Euroopa Kaitsefond, siis on meil eh, Digital Europe fond ja kui me jõuame küberteemade juurde, siis piir, eh, piirkondliku arengufondides on samamoodi mõned küberteemad, lisaks sellele on võimalik kasutada sir-, sisejulgeolekufondi ja integreeritud piirihalduse fondi, kõiki neid fonde on võimalik kasutada kübervaldkonna rahastamiseks. nii et me peame leidma mingisuguse viisi, kuidas arutada seda, et kuidas ühest küljest võtta arvesse kõiki fondide eripärasid ja seda, kuidas nad toimivad, aga teisest küljest siis töötada välja mingi niisugune kõikidele sobiv vastuvõttev lahendus mõningatest mm, kattuvustest ülesaamiseks ja just kattuvused äh, kodanikukaitse, sisekaitse ja üldse kaitse vahel. minu arvates see on valdkond, mille kallal me peame ühiselt tegutsema, kui me nende asjadega edasi läheme. Euroopa äh, Kaitsefondi ja Horizon Europe'i osas on nii minu arvates, et EDF, Euroopa Kaitsefond, peaks pöörama tähelepanu peamiselt ikkagi kaitsealaste teadusuuringute teemadele ja sealhulgas siis loomulikult küberkaitsealastele teadusuuringutele. Horizon Europe aga peaks aga minu arvates pöörama tähelepanu pigem küberjulgeoleku tehnoloogiale, samuti tööstuslikele võimekustele, vaatame ümbritsevaid riske ja kuidas neid riske vähendada, samuti uusi ja kübertehnoloogiaid peaks ta vaatama, mis on väga suur valdkond juba iseenesest igasugused asjad nagu tehisintellekt, plokiahelad ja kõik muu niisugune tehnoloogia. ja ma arvan, et sellel peaks olema roll ka inimeste, erasektori ja avaliku sektori teavitamisel ja informeerimisel, kuidas nad saaksid oma andmeid kaitsta ja kuidas nad saaksid kaitsta oma tegevust online'is. see on kõik see, mida me peaksime Horizon Europe'i all tegema. aga meil on veel üks äh, hulk raha, mis on pühendatud digitaalse Euroopa programmis küberjulgeolekule. Äh, äh, mõned volinikud, härra Ansip ja mina ja veel mõned, me oleme omades plaanides ühtsed selles osas, sellega kaasneb teatav tegevuste järgnevus ja meie arvame, et äh, Horizon Europe peaks pöörama tähelepanu teadusuuringutele ja innovatsioonile ja samuti võimekuste parandamisele, turusuutlikkuse parandamine peaks olema rohkem samamoodi äh, digitaalse Euroopa tähelepanu keskpunktis või siis mõningates niisugustes valdkondades, kus tehakse tihedat koostööd konkreetsete piirkondlike asutustega, siis võib-olla oleks regionaalarengu fond õige, kui me räägime piiri- ja rannikuvalvest, siis võib-olla integreeritud piiri- ja haldusfond. ühesõnaga, erinevate ametite küber turvalisuse rahastamiseks tuleks vaadata erinevaid fonde, aga nendele tuleks läheneda siiski niimoodi ühiselt. erinevatel fondidel on erinevad eesmärgid, aga kuna selles valdkonnas kattuvad mitmed valdkonnad ja kuna küberkaitse ja on niisugune, mis pidevalt muutub ja ta võib muutuda nende programmide eluajal, siis ma arvan, et me peame siin lähenema mõistlikult, aga pöörama ka tähelepanu, kuidas need asjad arenevad. ja ma ei räägi nii mitte sellepärast, et ma ei sooviks teie küsimustele vastata, vaid ma räägin seda sellepärast, et minu arvates on see ainukene võimalus, kuidas seda olukorda rahe, lahendada, kuidas peegeldada seda, et need ohud, millega me võime silmitsi seista, on pidevas muutumises ma ei tea, kas ma nüüd ju suutsin teie küsimustele rahuldavalt vastata, aga vähemasti niimoodi mina neid asju näen. tahaksin veel ükskord tänada teid selle toetuse eest, et te pidevalt hoolitsete selle eest, et me ikkagi rahastasime, rahastaksime teadusuuringuid selles valdkonnas, olgu need siis viimase, teaduse viimase sõna järgi uuringud, millest me just rääkisime, või siis veidi traditsioonilisemad asjad, näiteks piiride kaitse ja nii, sest et ka need traditsioonilised valdkonnad äh, vajavad äh, uut tähelepanu ja uut hingamist, näiteks droonid, kuidas me neid kasutame kaitsevaldkonnas ja nii edasi. samamoodi on kõik need asjad väga, väga aktuaalsed, kui me räägime radikaliseerumise vastasest võitlusest, kui me räägime ükskõik kas siis vasak- või parempoolsetest radikaalsetest ekstremistidest. kõik need teemad on äärmiselt olulise tähtsusega Uh, suur aitäh, suur, suur aitäh, härra volinik, väga oluline oli seda kõike siin arutada, eelkõige just seda, missugused on erinevate fondide vahelised suhted, nii et väga oluline oli meile seda tutvustada ja selgitada. kas te soovisite midagi öelda, härra Eerle? meil on veel viis minutit aega ja ma tahaksin juhtida tähelepanu natukene varasemale ajale. väga õigesti märkisite, et põhjus miks me rakendame seda põhjenduspunkti, mis siin on välja toodud, tuleb tegelikult konkurentsiõigusest oluliselt lihtsam on seda vaadelda WTO raames ja WTO raames on Euroopa Liidu hanget oluliselt lihtsam teha, kui tegemist on teadusuuring, uuringuga. kas on mingisugune konkreetne põhjus, miks on lihtsam niisuguseid asju teotada, teostada teadusuuringute ja teadustegevuse läbi, see on sisuliselt teostatav. mitte, et me tahaksime teistesse valdkondadesse ulatuda, aga väga tehnilised põhjused meil selleks on olemas ja nüüd teine asi, millele ma tahan tähelepanu juhtida sest et ma tõesti tahaksin, et teie peadirektoraat pööraks tähelepanu läbirääkimistele, kus komisjonil on väga oluline roll mängida parlamendi ja nõukogu vahel nii-öelda vahendajana. meie laias laastus kaitseme ja edendame tsiviil- ja militaarvõimekuste vahelist sünergiat ja nii edasi ja nii edasi ja siis edasi me räägime tehnoloogilistest areng, arengutest ja tehnoloogia kasutamisest tsiviilkaitses ja samuti äh, sõjaliste jõulutude poolt. kas te kujutate ette, kui raske oli nendes küsimustes kokkuleppele jõuda siin parlamendis, aga võttes arvesse, missugused on need ohud, siis tegelikult küberrünnaku korral on väga raske määrata, kas tegemist on militaarse või tsiviilrünnakuga või on see kuritegelik rünnak, eriti näiteks vaadates, kuidas Venemaa kasutab üha enam ja enam erinevaid üksusi ja ja varustab organiseeritud kuritegevust küberkuritegevuseks vajalike vahenditega ning paljudel paljudel sealt ongi nädalavahetusel niisugune tegevus, et nad ründavad Euroopa institutsioone ning sellepärast on tõesti väga oluline siin teha vahet. tahaksin seda öelda sellepärast, et me hakkame äh,, selle selle programmi üle hakkavad ju läbi rääkima nii äh, siseministrid kui teadusministrid ja teadusministrid on oluliselt tõrksamad. nii et võttes arvesse seda, kui mitmekesised on need läbirääkijad, siis äh, parlament tõesti sooviks, et me saaksime kompromissi nendes muudatusettepanekutes, sest et minu arust on väga oluline, et need kaotsi ei läheks läbirääkimiste käigus, sest et minu arvates need muudatusettepanekud on väga olulised ja nad tõesti on suunatud reaalsele mm, reaalsele olukorrale ja tegelikult peaksid siin otsuse tegema ikkagi äh, kaitse- ja siseministrid, mitte niivõrd äh, teadusministrid. seetõttu ma tahan teile südamele panna, et te läbirääkimistel väga tähelepanelik oleksite, sellepärast et läbirääkijatel võib-olla ei pruugi olla selget ülevaadet reaalsusest, seal on pigem valdkonnad süsteemselt ära jagatud ja parlament siin on tegelikult sillutanud teed suhteliselt reaalse kompromissi saavutamiseks. ja ma võtan kõik selle väga hästi teadmiseks, mul ei ole praegu rohkem selle kohta midagi öelda. niisiis, kallid kolleegid, suur aitäh Eh, suur aitäh, härra volinik. suur aitäh ja väga huvitav oli eh, teid siin täna võõrustada ja arutelu pidada. kallid sõbrad, ma ei tea, kas see on nüüd hea uudis või halb uudis, eks te ise otsustage. Teie oluline, teie arvamus on minu jaoks väga oluline, aga igal juhul homne ITRE komisjoni mm, koosolek on tühistatud, mina ei tea, kas see on teie jaoks hea või halb uudis. ja nüüd oleme me jõudnud viimase päevakorrapunkti juurde, muud küsimused, seda, muid küsimusi ei ole ja järgmised koosolekud kaheksateist veebruar pärastlõunal, üheksateist veebruar nii hommikul kui pärastlõunal Brüsselis. suur aitäh ja kõike head!